Kolleginnen und Kollegen. kallid kolleegid, palun teid äh, palun teilt luba alustada meie koosolekuga. kas teil on päevakorra kohta muudatussoove? ei ole. mina isiklikult nagu alati ei ütle midagi selle kohta ja tuleme kohe päevakorrapunkti number kolm juurde mul on väga hea meel, et meil on täna siin külalised. meil on siin külalised Pärsia lahe koostöönõukogust. meil on võimalus tervitada delegatsiooni, mida juhib doktor Abdullah bin Ahmed al-Sheikh Saudi Araabiast peale selle on siin Khaled pinnal Hal-Malali Omaanist, kes on Smilise juht ja teda saadab, teda saadavad kaksteist Šulasi liiget kuuest erinevast Pärsia lahe koostöönõukogu riigist. märtsis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal vastavalt äh, Odi raportile võeti vastu resolutsioon, mis kutsus üles Euroopa Parlamenti ja Pärsia lahe koostöönõukogu suhteid parandama selleks, et tugevdada koostööd kõikides erinevates koostöövaldkondades. peasekretäri visiit Abdul Abdin Rošavi Sajani ja eesmärgiks oli samamoodi koostöö tugevdamine ja tugev äh, dialoog äh, tulevikus on väga tähtis selleks, et rääkida ühistest huvidest, inimhuvide, teadustöö, arengutöö ja muude valdkondade osas. me oleme huvitatud äh, härra äh, Al-Shaik just tuleviku väljavaadetest, sest äh, Äh, ka teie olete rääkinud sellest, et Pärsia lahe koostöönõukogu peaks äh, muutuma rohkem poliitiliseks äh, liiduks kui lihtsalt riike ühendavaks liiduks. Ähm, meie vastutav liige on Angeelika Niibler, kes kindlasti võtab ka kohe sõna ja ma usun, et me kõik peaksime leidma aega ka selleks, et rääkida küsimustest, mis on viimastel päevadel tõstatunud ja mille puhul me leiame, et äh, meil tuleb rääkida poliitilistest, religioossetest, kultuurilistest küsimustest. mina isiklikult usun, et äh, need inimesed, kellel pole mitte midagi pistmist äh, läänemaailmaga, peaksid saama õiguse teha, mida nad tahavad teha. ma arvan, et äh, usku tuleb kaitsta, aga teiselt poolt äh, ei tohiks õigustada neid juhtumeid, mis on nüüd juhtunud, nii et võib-olla me saaksime oma aruteludes puudutada ka neid küsimusi selleks, et välja tulla sellest praegusest konfliktist. inimesed, kes on teinud sellise filmi äh, Äh, neid ei, nad ei peaks pääsema karistuseta ja kõigepealt annaksingi kõigepealt sõna doktor Al-Sheikile, palun. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله kõigeväelise armulise nimel härra Elmar Brokk. välisasjade komisjoni esimees proua Niibler, äh, Araabia poolsaare delegatsiooni esimees, äh, lugupeetud äh, parlamendiliikmed, kallid osalejad. sooviksin teid tervitada sooviksin teid tervitada enda ja ähm, oma, oma mõni kolleegi nimel ja samuti ka oma äh, Araabia poolsaare nõukogu kolleegide nimel, kes esindavad erinevaid parlamente, kes äh, tulid siia selleks, et teiega kohtuda. sooviksin tervitada äh, meie delegatsiooni nimel, mis esindab erinevaid parlamente. Omaani konsultatiivkomisjon, Araabia Ühendemiraatide konsultatiivkomisjon, samuti Katari ja Bahraini nõukogude e-, esindajaid. sooviksin teid siin tervitada, sest teie Euroopa Parlamendis olete meie sõbrad meie jaoks on Euroopa Liit äh, ees, e, eeskuju, mida järgida, kuidas äh, ühe piirkonna riigid saavad koostööd teha, mis, sellist koostööd, mis loob rohkem sõprus- ja partnerlussidemeid. ka meie äh, Värsi ja Lahe koostöö liidu liikmed soovime rohkem koostööd teha, meil on ühesed eesmärgid ja öö, äh, probleemid. soovime lähendada Euroopa Liitu ja Pärsia lahe riikide liitu. me soovime majanduslikke, poliitilisi tihedamaid sidemeid ning öö, äh, samuti ka öö, äh, kultuurivahetust ja see võimaldab meil teha koostööd paljudes erinevates valdkondades. lugupeetud daamid ja härrad me esindame siin Pärsia lahe riikide parlamente. meie parlamentidel on väga oluline roll meie kodumaa poliitikas, õigusloomes ning äh, samuti ka äh, valitsuse tegevuse kontrollis ning samuti kõik ka meie äh, poliitilise tegevuse kontrollis parlamendid on see, need, kes viivad sisse reforme ühiskonnas, et garanteerida suuremat, meie ühiskonna suuremat arengut ja progressi. me osaleme ka erinevates rahvusvahelistes foorumites. parlamentidevahelised suhted on oluline võimalus selleks, et paremini ära kasutada koostöövõimalusi. see võimala, võimaldab äh, korraldada edukaid kohtumisi, korraldada vastastikke visiite, vahetada äh, kogemusi ja arvamusi. kallid kohalviibijad selge on see, et Süüria kriis on praegu meie põhiliseks murelapseks kuriteod inimsuse vastu aina jätkuvad. meil on vaja ühiselt pingutada selleks, et sellele kriisile lahendust leida. ning äh, ÜRO resolutsioon ellu viia. samuti tuleb äh, Araabia Liiga ÜRO eriesindajatega koostööd teha, et sellele äh, teravale probleemile lõpuks lahendus leida oleks vaja, et äh, maailma riigid äh, lõpeta-, suudaks lõpu panna tuumarelvade arengule, see on samuti üks võimalik äh, koostöövaldkond Euroopa Liiduga. mis puudutab Iisraeli-Palestiina konflikti, meie nõukogu leiab, et rahuprotsessi takerdumine ei ole meie ühiste huvide huvides. Euroopa peab tegema kõik selleks, et rahuprotsessi taaskäivitada. Pärsia lahe piirkonnas on meil teatud probleeme, mis äh, takistavad meie edasist arengut, kuid äh, me teame, leiame, et on selliseid riike, mis üritavad sekkuda meie siseasjadesse me ei aktsepteeri sellist sekkumist. meil on vaja moraalset toetust, meil on vaja äh, kultuurilist toetust selleks, et meie ühiskondade, ühiskonna destabiliseerimisele lõpp teha vajalik äh, suurem koostöö äh, meie naaberriikidega. loodame, et äh, Euroopa mõistab meie seisukohti, meie, meie lõppeesmärke. soovime suuremat koostööd, suuremaid, rohkemat dialoogi. meil ei ole konkreetset programmi koostöö tegemiseks, kuid kõige tähtsam on see, et kui me koostööd teeme, suur tänu teile, härra esimees, suur tänu kõigile ja, ja jumala rahu olgu teiega! Your... suur tänu, härra president, teie märkuste eest, annaksin sõna nüüd äh, Angelika Niiblerile, meie Pärsia lahe riikidega suhtlemise delegatsiooni esinaisele. ja teie kolleegile suur tänu, kallid kolleegid, kallis Elmar Brokk, ähm, lugupeetud ekstsellentsid, Abdullah bin Mohammed al-Sheikh, lugupeetud äh, Pärsia nõu-, lahe koostöönõukogu delegatsiooni liikmed, äh, lugupeetud äh, daamid ja härrad, mul on väga hea meel, et ma võin teid tervitada täna siin Euroopa Parlamendis, mul on väga hea meel, et te leidsite tee siia meie juurde ja mul on väga hea meel, et meil on täna võimalus teiega arvamusi vahetada ja meie dialoogi, mida me oleme erinevates, erinevatel kohtumistel juba alustanud, et me saame seda nüüd jätkata natukene aega tagasi ka meie koja kolleegid osalesid erinevatel parlamentide vahelistel kohtumistel ja tänane dialoogi jätkamine on meie jaoks äh, väga tähtsaks sündmuseks. meie Euroopa Liidus äh, üritame strateegilist partnerlust Euroopa Liidu ja Pärsia lahe koostöönõukogu liikmete vahel toetada seda ka Euroopa Parlamendi poolt alati, kui see on võimalik ja oleme seda ka varem juba välja öelnud. arvamuste vahetus ja koostöö peaks olema strateegilisem ja dünaamilisem, kui ta on siiamaani juba nagunii olnud ma arvan, et ähm, koostöö tugevdamine on väga tähtis, on väga tähtis, et me keskenduksime sellele, mis meid ühendab, mis on meie ühised huvid, mis on Pärsia lahe koostöönõukogu riikide ja Euroopa Liidu riikide ühised huvid. tooksin ka ühe näite selle kohta. Äh, eilne delegatsiooni Äh, kohtumine kindlasti jättis ka äh, minus märgi maha. härra Prokk, me rääkisime eile olukorrast Jeemenis, rääkisime poliitilisest olukorrast äh, üleminekuperioodi ajal Jeemenis meile anti informatsiooni selle kohta, mis seal on toimunud ja samamoodi räägiti ka äh, humanitaarolukorrast, humanitaarabi andmisest äh, äh, Jeemenis ning ma tahaksin tänada kõiki Pärsia lahe koostöönõukogu riike, kes on äh, üritanud leida rahumeelset lahendust Jeemeni jaoks selleks, et sealset, selleks, et tagada rahu ja stabiilsus sealses regioonis. nagu ka kolleeg Brock ja väga paljud ülejäänud väliskomisjoni liikmed Äh, oleme me huvitatud sellest, kuidas teie hindate arenguid äh, sealses piirkonnas ja tahan teile öelda, et meie oleme alati toetanud püüdlusi vabakaubanduslepingut äh, lõ-, lepingule lõpuks allkiri anda, me oleme seda teinud nüüdseks juba aastaid ja ma loodan, et järgnevatel kuudel on meil võimalik ka vabakaubanduslepingu osas edusamme teha selleks, et meil oleks võimalik ka kaubandussuhetes äh, suhteid tihedamaks muuta. mul on väga hea meel, et ma saan täna osaleda sellel koosolekul ja ootan juba põnevusega arvamuste vahetust, suur tänu! suur tänu, Angeelika! me alustame nüüd aruteluga. meil on äh, piiratud aeg, sellepärast äh, saab igaüks kaks minutit sõna ja kõigepealt saab sõna härra Pöttering, palun. suur tänu, härra esimees, ma ei uskunudki, et mulle kohe esimesena sõna antakse. Need on minu vanad refleksid, ütleb selle peale härra Prokk, äh, sellepärast andsin teile sõna. jah, suur tänu selle eest, hindan seda väga, vastab härra Pöttering. mul on üks kommentaar ja üks märkus äh, Mohammed al-Sheigile selleks, et te minu küsimuse tausta paremini aru sa-, mõistaksite, tahaksin teile öelda, et kogu oma poliitilise karjääri jooksul olen võidelnud kultuuridevahelise dialoogi eest, eriti just äh, dialoogi eest äh, Araabia ja islamiriikidega tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandast kahe tuhande seitsmenda aastani Euroopa Rahvapartei esimees, olin ka parlamendi president aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat üheksa ja olen käinud väga paljudes Araabia riikides selleks, et oma ülesannet äh, täida. olen Saksamaa Liitvabariigis Konrad Adenaueri sihtasutuse esimees ja mul on küsimus, mis puudutab Araabia Ühendemiraate. meil oli esindus Abu Dhabis Araabia Ühendemiraatides mõtlen siin Konrad Adenauer sihtasutuse esit-, esindust ja meil tuli see esindus sulgeda. Te ütlesite, et te soov-, eh, me ütlesime, et me tahame dialoogi, te ütlesite, et te ei soovi, et me seguksime, ma saan sellest aru. aga kui me räägime dialoogist, siis meil tuleb rääkida üksteisega ja seepärast on minu palve teile, et äkki oleks siiski võimalik leida mingi tee, kuidas anda Euroopa ja Saksa sihtasutustele võimalus siiski teie maailmajaos olla esindatud, nii nagu nagu me oleme esindatud ka ülejäänud mandritel ja mul on väga hea meel, et te olete täna siin. suur tänu ja proua Gomes! Uh, suur tänu! Uh, tere tulemast uh, teile, Mohammed Al-Sheikh. mul on teile järgmine küsimus. Te rääkisite uh, vajadusest tuumavaba tsooni järele teie piirkonnas ja saan aru, et tunnete muret Iraani tuumaprogrammi pärast. ma tahaksin teilt äh, laiemat seletust selle kohta, et äh, kuidas see mõjutab Pärsia lahe koostöönõukogu äh, omavahelisi suhteid, kuidas suhestute teie sellega, mis toimub Iraanis? ja järgmine küsimus ka, kuulsin, et äh, juba kümme aastat tagasi Indoneesias seda, et üks äh, teie liikmetest, äh, Saudi Araabia, rahastas aktiivselt ähm, ja väga suurte vahenditega Shima Islamiyat, kohaliku Al-Qaeda rakku, kes oli otseselt seotud ka Talibaniga, ma kuulen, et sama kordub praegu mujal maailmas kuulda on ka äh, salafistide äh, jõudude suurenemisest, äh, kuulda on, et nad on olnud seotud Liibüas tapatööga, Ameerika suursaadiku tapmisega ja nii edasi. ja et kõike seda on rahastanud ka Pärsia lahe koostöönõukogu liikmed. kas te võiksite meile Äh, selgitada, et mis teie meelest praegu toimub. kuulda on, et, et äh, sama toimub ka Süürias. ja lõpetuseks äh, tahaksin küsida Bahreini kohta. loomulikult me ei usu seda juttu, et kõik on Iraani sepitsetud täiesti legitiimseid äh, muresid äh, on äh, kuulda ja tunda Bahreini rahva poolt ja kohta ja ma tahaksin teada, et milline on teie poliitiline joon. härra Katsin, järgmisena palun. suur tänu, härra esimees, auväärsed külalised, teie külaskäik siia Euroopa Parlamenti, eh, külastasite ka meie fraktsiooni. see on suurepärane võimalus meil eh, kohtuda teiega ja tunda, saada teid eh, paremini. me oleme veendunud, et konsultatsioonid parlamentide vahel sellest aga ei piisa. me tahaksime see äh, toob kaasa läbipaistvust ja stabiilsust. parlamendid on just need, kes peavad äh, ähm, ära märkima võimalike riikides tekkivaid kriise. ma arvan, et äh, teie visiidi puhul võib öelda seda, et Euroopa Liidus soovime rohkem investeeringuid Pärsia lahe piirkonnast, mitte ainult majanduskoostöö pärast vaid äh, eelkõige just sellepärast, et tänu majanduskoostööle me tunneme teineteist palju paremini ja me saame paremini arvesse võtta ka meie ühiseid huvisid. minu fraktsioonis me toetame lennukeelu kehtestamist Süüria kohal, sest äh, just tsiviilelanikud on sellise kriisi põhilised ohvrid, kasutatakse Eh, kasutatakse lennujaamasid selleks, et eh, tsiviilelanikke pommitada, nende seas paljusid naisi ja lapsi. sellega seoses ma eh, sooviksin teie arvamust lennukeelutsooni kohtestamise kohta Süürias, härra Tšernok. Uh, suur tänu, härra esimees, ehm, tere tulemast poolt äh, ka Pärsia lahe koostöönõukogu liikmetele meie fraktsiooni poolt, konservatiivide fraktsiooni poolt. Äh, meil on teiega väga tihedad suhted ja minu koduriigil, Ühendkuningriigil äh, väga pikaajalised suhted teie piirkonnaga, nii mitmepoolsed kui ka kahepoolsed suhted ähm, Pärsia lahe koostöönõukogu liikmetega. ma räägin asjast, mis meil kõigil on praegu südamel, võib-olla on natukene tabuteema, aga siiski oluline, nimelt kas te näete teatavaid äh, riske seoses presidendi valimiste kampaaniaga ja võimaliku sõjalise sekkumisega Iraani äh, tuumaprogrammi mm, äh, läbi? et täiesti selge on see, et Iraanil on piisavalt rikastatud uraani selleks, et tuumapomm ehitada ja loomulikult see on eksistentsiaalne oht Iisraeli riigile. Suurbritannia meedia on sellest väga palju rääkinud viimasel ajal ja räägitud ka sellest, et meie salateenistuse juht on saatud Iisraeli Iisraeli selleks, et kohtuda Netanyahuga, selleks et et äh, peatada Iisraeli relvastumine ja väga palju räägitakse sellest, et kas on võimalik, mida tähendaks äh, sõjaväeline rünnak Iraani vastu Iisraeli poolt, mida see ma-, palju see maksma läheb ja ameeriklased juba praegu äh, varukavasid teevad selleks, et kui Iisrael peaks ründama äh, Eh, ja loomulikult eh, ka eh, tagavaraplaane selleks, mida teha siis kui, kui kolmkümmend protsent, protsenti Euroopa naftavarudest või maailma naftavarudest tõesti selle rünnaku tõttu võib-olla jääksid kättesaamatuks. kuidas teie reageerite sellele? suur tänu. ja nüüd järgmisena härra Angurakisel sõna. Ευχαριστώ, <clears throat> ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε suur tänu teile, esimees. tänane koosolek on väga oluline, sest äh, see, mis selles maailma piirkonnas toimub, on väga ohtlik, tõsine murettekitav ja on, on saavutanud tohutu ulatuse. meie leiame, minu fraktsioon leiab, et selle piirkonna riigid, Pärsia lahe riigid, äh, neile langeb suur vastutus, kuid äh, ma sooviksin esitada ühe küsimuse meie külalisele. kui te muidugi suudate sellele vastata. miks eile te ei osalenud Kairos kolmepoolsel kohtumisel, et rääkida Süüria konfliktist? ning veel need teised küsimused. ma arvan, et keegi ei saa rahul olla praeguse olukorraga selles piirkonnas. pärast seda imperialistlikku sõda, mis korraldati Liibüa vasti. ja kõik, pärast kõiki neid protsesse, mis sellise ebastabiilsuse tagasi tõid, me ei saa olla rahul ka rahvusvahelise sekkumisega Süüriasse. me ei saa probleeme niimoodi lahendada ma räägin siin Euroopa Liidust, Suurbritannia, Prantsusmaa, mis peaaegu avalikult on öelnud, et nad toetavad mässulisi, kuid on ka selliseid jõude, mis saavad selle piirkonna riikidelt toetust. ning nüüd jõuab kohale minu küsimus, kas teie Pärsia lahe riikides ei ole mures selle olukorra pärast seal piirkonnas äh, Äh, hoolimata sellest, kellel on õigus, kas te ei ole mures selle pärast, ohtliku äh, selle olukorra pärast, selle inertsi pärast, mis on tekkinud? ja ma lõpetan. mida arvate äh, kuritegudest piirkonna elanike vastu, mis iga hetk toimuvad? Elmar. proua Koratsa Äh, pilt. Äh, suur tänu, Elmar, äh, ma tervitan meie sõpru Pärsia lahe koostöönõukogust, mina olen ka Euroopa Parlamendi delegatsiooni liige ja tegelen naisküsimustega, ma olen kaks korda selles piirkonnas juba käinud sellel aastal ja nagu paljud äh, teisedki minu kolleegidest, äh, olin äh, vaimustusest tohutu arengu üle, mida me seal nägime ja kui kiiresti te maailmakaardile panite Pärsia lahe piirkonna kui piirkondliku keskuse. tundsime vaimustust ka naiste kaasatuse üle haridusse ja peaasjagu avaliku sektori töökohtadel, aga väga palju räägiti sellest, et naisi tuleks rohkem kaasata ka erasektoris, mitte ainult äh, siis naisõiguste prisma läbi vaadatuna Äh, me ei räägi siin mitte ainult äh, juriidilistest õigustest näiteks maaomandile või varaomandile, vaid äh, räägiti palju ka sellest, et naised kui selline on majanduslik vara ja võiks panustada Pärsia lahe piirkonna arengusse. kas teie meelest Pärsia lahe koostöönõukogu teeb midagi konkreetselt selleks, et toetada naiste kaasamist ettevõtlusringkondadesse? Te rääkisite stabiilsusest ehm, ja julgeolekust, mida ei tohiks rikkuda. Ehm, Angeelika Niibler, meie esimees, meid eh, ja meie delegatsiooni selles vaimus juhibki ja peame teiega dialoogi ja tahame dialoogi, aga muret tunneme ka eh, järjest rohkem, sellepärast et me kuuleme järjest eh, laienema vägivalla äh, Äh, laienevast vägivallast inimeste põhiõiguste piiramise kohta, eriti nende inimeste suhtes, kes peavad äh, blogisid mm, ja äh, rahvusvaheliste inimõiguste äh, inimõiguste kaitseorganisatsioonide raportid kinnitavad seda, järjest rohkem on inimesi vangistatud. kas teie meelest on piisavaks vabanduseks äh, siseriiklik julgeolek äh, selleks, et panna pidur sellele fantastilisele arengule, mida me selles piirkonnas viimasel ajal oleme näinud? ja loomulikult Pärsia lae koostöönõukogu liikmete vahel on suured erinevused ja ma austan neid erinevusi, aga suur tänu. Äh, ja härra kõneleja, nüüd on sõna teil suur tänu kõikidele, suur tänu äh, selle eest, et ähm, äh, olete tulnud äh, meiega kohtuma. me oleme väga rõõmsad, terve meie delegatsioon, et meil on olnud võimalus ära kuulata teie seisukohad. ma sooviksin, et minu kolleeg ähm, härra Almavali vastaks mõnedele küsimustele, mis on esitatud. ja võib-olla niimoodi me kahe peale kokku saame natukene seda pilti teie jaoks täpsustada. nüüd aga vastuseks esimesele küsimusele. meie parlamendi kolleegid äh, Araabia Ühendemiraatidest palusid võimalust vastata ise sellele küsimusele ja ma annangi talle sõnu. Äh, suur tänu, meil on äh, väga hea meel osaleda tänasel kohtumisel. ma tahaksin äh, tänada mm, küsimuse esitajat selle küsimuse eest. meie Araabia Ühendemiraatides tunneme huvi nende uuringute vastu, mis on läbi viidud antud küsimuses. ja nüüd konkreetselt sellest küsimusest. nimelt eh, siis Konrad Adenaueri sihtasutusega seonduvast. me peaksime eh, tõesti keskenduma eh, nende riikide inimeste koolitamisele ja tõesti, mõned negatiivsed arengud, millele te viitasite, võivad eh, mõjutada ka meie teiste eh, liikmete käiku. jah, eh, litsentside teema, et mõned litsentsid jäid andmata ja me pidime Konrad Adenaueri eh, sihtkapitali töö seal peatama, aga eh, me teame, kui oluline see sihtasutus on, me tunnustame nende tööd ja nagu te teate, Emiraatides teinekord on nad eh, sattunud ka kriitika alla. aga meil elab väga palju erinevatest rahvustest inimesi rahulikult teineteise kõrval ja eh, kõik Araabia Ühendemiraatide kodanikud austavad neid härra Al-Sheik, ma tahaksin lisada, et äh, põhimõtteliselt äh, äh, eesmärk oli õige, aga me ei saanud kahjuks toetada selle sihtasutuse avamist. või nende töö jätkamist. eesmärgid olid õiged, nagu öeldud, aga mõned aspektid tekitasid nende töö Ähm, puhul meis äh, äh, sellise tunde, et võib-olla kõik ei lähe õiges suunas. ja sellepärast me selle sihtasutuse töö peatasime. Need, kes äh, selles küsimuses edasist infot tahavad, siis üsna pea tuleb meil kohtumine nendega ja loodetavasti asi laheneb nüüd tuleksin teise küsimuse juurde. puudutas see eh, eh, tuumarelva ja tuumarelva leviku ehm, mõju Pärsia lahe koostöönõukogule. loomulikult eh, tekitab see meile muret. nii nagu see terves maailmas tekitab muret. mitte ainult oht ja riskid ei ole meile muret tekitavad tuumareaktorid, kui nende üle ei peeta väga karmi järelevalvet, siis äh, sellega loomulikult äh, kaasneb risk, et tekib õnnetus, äh, tuumaõnnetus, mille loomulikult mõjud võivad olla mõõtmatu suurusega. Iraani puhul on murettekitav see, et äh, nende tuumarelv äh, <laughs> asub meie piirkonnas ja me tegelikult äh, tahaksime, et meie piirkond jääks tuumarelva vabaks. ja et me oleksime kaitsnud, kaitstud selliste relvade eest. ja see ei puuduta mitte ainult Iraani, vaid ka Iisraeli ja Pärsia lahe koostöönõukogu liikmed on mitu korda öelnud erinevates institutsioonides, rahvusvahelistes asutustes, et tuleb peatada mitte ainult Iraani tuumaprogramm, vaid ka Iisraeli tuumaprogramm. ja nüüd äh, terrorismi rahastamine, järgmine küsimus. Äh, ja täpsemalt siis Indoneesia. Ehm, terrori vastu tuleb võidelda igal juhul, kas on see siis riigisisene või riigist väljast tulev e, ja meie oleme Pärsia lahe koostöönõukogus otsustanud astuda väga e, veenvalt terrorismi vastu. tegemist ei ole loomuliku asjade käiguga terrorismi puhul, kaugel sellest. ja me oleme vastu igasugusele terrorile. terroristide rahastamine ka selle vastu oleme, me oleme esimesed, kes selle vastu on astunud. Suura nõukogu liige, võib-olla kui lubate, vastab äh, sellele küsimusele natukene täpsemini kui äh, mina. ma ei tea, kas ta soovib äh, rääkida araabia või inglise keeles. vaatame. jah, mul on väga hea meel osaleda tänasel kohtumisel, härra Brock ja proua Niibler. Ähm, hea meel teie mõlemaga kohtuda. mis puudutab terroristide rahastamist, on ääretult oluline, et igasugused äh, teema puudutavad arutelud baseeruksid siiski faktidel, mitte kuulujuttudel. Saudi Araabial ja Pärsia lahe koostöönõukogu teistelgi riikidel on väga palju kogemusi selle, sellel teemal. Äh, mitte ainult äh, siis poliitilisest vaatevinklist, vaid ka sellest, et kuidas äh, konkreetselt rahastatakse terrorirakke. me oleme väga karmikäelised olnud äh, äh, Pärsia lahe koostöönõukogus rahvusvaheliste institutsioonide ja finantsinstitutsioonide nõuete täitmisel Saudi Araabia on olnud väga edukas terrori vastu astumisel ikka ja jälle äh, räägitakse sellest, et üks või teine riik äh, meie piirkonnas toetab terrorismi või nii edasi. ma tahan teile kinnitada, et erinevate meie koostöönõukogu äh, riikide praktika ja veendumus on, et sellistesse asjadesse ei laskuta ja kõik on pühendunud sellele, et kaitsta oma kodanikke selliste asjade eest. suur tänu! ma tahaksin vastata selle kolleegi küsimusele, kes äh, rääkis Süüria vastupanuliikumise rahastamisest ja et äh, mul on kahju, aga see, äh, mis te ütlesite, ei ole õige. Süürias äh, näeme me tõelist äh, Süüria rahva vastu, seisu režiimi vastu, kes üritab riigi nägu muuta. aga tegemist ei ole terrorismiga. ma kutsuksin eurooplasi üles toetama Süüria rahva võitlust vabaduse nimel annaksin äh, äh, sõna Omaani sult-, äh, sultaanaadist pärit kodanikul, kolleegile, kes räägib sellest, mis toimub Bahreinis ja mis on sellega seotud. suur tänu teile suur tänu teie lahke vastuvõtu eest. kõik parlamendiliikmed, assistendid, kohtumise organiseerijad, nagu seda ütles minu kolleeg mm, parlamendi mm, Pärsia lahe riikide parlamendide komisjoni esimees, meie rakendame kõiki eh, rahvusvahelisi reegleid ja nõudmisi, e, et e, garanteerida stabiilsus e, selles piirkonnas. mis puudutab Bahreini, siis me arvame, seal ei ole tegu rikkumistega, vaid vara ja äh, kodanike kaitsmise ja julgeoleku garanteerimisega. kõik see, mis on tehtud, tehtud selleks, et äh, vara ja kodanikke kaitsta selles riigis. meie äh, üritame teha kõik selleks, et rahva ootustele vastu tulla päevast päeva me täheldame, et paljud õiguslikud sätted, reeglid ja seadused on loodud selleks, et parlament oma tööd võimalikult hästi teeks. Pärsia lahe koostöönõukogu teeb äh, selle nimel koostööd, et suurendada investeeringuid, oleme alla kirjutanud vabakaubandusleppeid Ameerika Ühendriikide ja teistega, et suurendada investeeringuid mõlemas suunas rääkisite ka lennukeelutsooni kehtestamisest. meie e esmane soov on rahva huvide tegelik kaitse meil on erinevaid võimalusi selle tegemiseks humanitaarabi võib kasutada humanitaarabi sest äh, Süürias toimuv on uhke rahva vastuhakk, kes äh, üritab äh, diktaatorlikule režiimile vastu hakata no.. nüüd, mis puudutab Iraani tuumaprogrammi, meedia räägib pidevalt äh, sellest, et on võimalik, et Iisrael ründab äh, Iraani tuumarajatisi. loodame, et midagi sellist ei juhtu igasugune Iisraeli-poolne ja ühepoolne sekkumine ilma rahvusvahelise toetuseta toob kaasa väga tõsised tagajärjed ning Pärsia lahe riikide nõukogu on kategooriliselt sellise rünnaku vastu, mida pole koordineerinud rahvusvaheline üldsus, rahvusvahelised organisatsioonid, räägiti ka kolmepoolsest kohtumisest Kairos ja sellest, et Pärsia lahe riikide nõukogu seal ei osalenud. üks Bahreini kolleeg soovib vastata küsimusele, mis puudutab tema kodumaad, enne kui me järgmise teema juurde lähme. suur tänu teile, härra esimees, suur tänu selle eest, et andsite meile võimaluse kohtuda Euroopa Parlamendi liikmetega meil on, oleme siin selleks, et teiega väga läbipaistvalt rääkida, et rääkida, et jõuda konkreetsete lahendusteni mis äh, aitaks meil demokraatiale lähemale jõuda. see on efektiivne võimalus selleks, et probleeme lahendada. mis puudutab olukorda Bahrainis, siis see on ähm, välissekkujate tegevuse tulemus. nagu Mahmud Bassuni seda juba ütles, Bahraini valitsus keeldus tõendite esitamisest äh, selle kohta, et garanteerida äh, rahvuslik julgeolek. see ei tähenda seda, et meil ei ole tõendeid, et me, meil on konkreetsed tõendid selle kohta, äh, kuidas Iraan organiseeris Bahraini meeleavaldused. ning äh, Twitteris saadeti ka äh, sellekohane äh, sõnum selle kohta, et Iraani esindajad on olemas Süürias ja Liibanonis. me teame suurepäraselt, et, et on olemas Iraani revolutsioonilise partei esindajaid, kes Bahraini revolutsioonilist liikumist toetasid. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal käivitati reformiprogramm Bahrainis. Bahraini rahvas andis meie reformidele ka oma heakskiidu referendumil ja see ref- <laughs> programm sai kaks, kaheksakümne kaheksa protsendi ulatuses rahva toetuse osaliseks. kõik äh, poliitilised parteid ei saanud osaleda äh, parlamendi, esimese parlamendi töös, kuid ise kolmanda mandaadi äh, puhul kindlasti nad saavad osaleda Eh, me kaitseme inimõigusi Bahranis, me oleme avatud, läbipaistev riik ja meil ei ole midagi varjata. ükskõik millises küsimuses oleme avatud ja kui meil on probleeme, üritame need lahendada me oleme eeskujuks teistele selle piirkonna riikidele. me oleme avatud, oleme läbipaistvad, oleme läbipaistev riik, soovime rääkida avatult, meil pole midagi varjata ja ma vastan veel teistele küsimustele, mis puudutab nüüd meie osalemist äh, Araabia, Saudi-Araabia esindajate osalemist äh, Kairos toimunud kohtumisel, siis te teate, et äh, on erinevus selle vahel, kas äh, ko kohtumisel mitte osaleda või osalemisest loobuda. Saudi-Araabia on riik, mille äh, poliitika on täiesti selgejooneline. meil ei ole mingisugust salajast agendat. kui me ei oleks oma kindel veeldumisi, eh, eh, meil on omad kindlad veendumused, mistõttu me otsustasime selgelt äh, sellel kohtumisel mitte osaleda. tegu on väga keerulise küsimusega. osalesime ettevalmistavatel äh, kohtumistel ja kohtusime Kofi Annaniga, kes oli Araabia liiga ja ÜRO eriesindaja, kes lõpuks püssi põõsasse viskas. me tervitame kvarteti jõupingutusi. me leiame, et algatused on väga head ja soovime edu. räägiti Saudi Araabias naiste õigustest. mul on pean äh, siiski ütlema, äh, proua saadik rääkis äh, naiste olukorrast. meie silmis on toimunud tõelisi edusamme. toimus, toimusid on viimasel ajal on toimunud toimunud arreteerimised ei iseloomusta meie riiki, ei iseloomusta islamit õigesti. me oleme väga palju õigusloomelisest seisukohast lähtudes ära teinud, mina olin justiitsminister ja ma just nimelt kriminaalkoodeksi osas tegin väga palju tööd ära, et garanteerida naiste õigusi, kuid äh, praegusel hetkel ei ole aega ega koht see, kus äh, pidada mm, suurt konverentsi selles osas. muidugi on toimunud selliseid sündmusi, mis, äh, mida me poleks soovinud. me peame tegema kõik selleks, et naiste õigusi ei ekspluateeritaks ja et need õigused äh, ei äh, äh, liituks terroristide huvidega. on toimunud arbitraarseid arreteerimisi, kuid selle taga on välismaised jõud. ma räägin siin indiviididest, kes on tulnud riiki välismaalt. loomulikult tuleb arreteerida kaht-, kahtlased isikud. inimeste õigusi tuleb säilitada, on isoleeritud juhtumeid, mis on seotud ajakirjanikega meil on võimalik alati konkreetsetest juhtumitest rääkida, sellega ei ole meil mingeid probleeme, mina kui endine justiitsminister ja parlamendiliige olen valmis öö, äh, öö, äh, olen valmis sellest kindlasti põhjalikumalt rääkida. see oli viimane küsimus, kui on veel küsimusi, olen kahtlemata veel öö, äh, vastama. suur tänu teie külalislahkuse vastuvõtu. Herzlichen Dank, wir haben noch vier Wort-. suur tänu, meil on veel neli sõna võtta soovijat, aga aeg on tegelikult otsas. mida me peaksime siis nüüd tegema? kas äkki saate hakkama vähemaga kui üks minut või üldse mitte? Karla, sina enam ei võta sõna. võin su maha kustutada? miks ma küsin, sest ma ütlesin sulle, et saad minuti rääkida pärast härra Pantseerit. härra Pantseeri, üks minut, palun ah,. Eh, suur tänu. ka mina kummardun äh, Sheigi ees ja mul on terve rida küsimusi. Te teate, et demokratiseerimisprotsess Araabia maades on endaga kaasa toonud nüüd ka arutelud põhiseaduse üle ja seetõttu tuleb igal pool, kaasa arvatud Jeemenis äh,, äh vaadata äh, ka nende rühmituste poole, mis võivad oma võimu ära kasutada. Te teate, et äh, põhiseadus ei ole islamimaadele midagi võõrast. Islam, ka islamimaades on põhiseadus ja õigusriigi põhimõte juba aastasadu tuntud, kuid äh, ka šariaat on üks äh, põhiseaduse vorme islamiriikides. seepärast tahtsingi teie käest küsida, kas te ei arva, et äkki peaks äh, mõtlema ka religioosse ja riikliku religioosse valdkonna ja riiklike küsimuste äh, omavahel lahtisidumise peale. Euroopas vaadatakse riike eraldi ja me saame otse loomulikult aru, et ka islamimaailmas iga riik soovib käia oma teed. ja seetõttu tõesti võib-olla mõndades riikides nagu Saudi Araabia käivad asjad natuke teistmoodi või te arvate, et me sekkume teie küsimustesse. suur tänu ja härra Vaigel, palun! O Siriji bi verjetno bilo vredno eh, razpravljati. Eh, suur tänu, härra esimees, eh, kui me räägime Süüriast, siis need arutelud peaksid tegelikult käima natukene pikemat aega siiski ja väga kahetsusväärne on see, et äh, nüüd jälle aega ei ole. Äh, sellised võimalused on suurepäraseks ähm, viisiks, kuidas omavahel arvamusi jagada ja need peaksid olema natukene pikemad. ma tahaksin öelda nii palju, et Lähis-Idas on ähm, kujunenud nüüd äh, tavaliseks see, et oodatakse väljaspoolset sekkumist ja see võib õõnestada ükskõik millise riigi jõupingutusi. kas te olete nendest ohtudest teadlikud ja kas te olete valmis, kas olete mõelnud Äh, ka äh, nii-öelda mittesekkumise doktriinile. ja järgmine, teine küsimus on järgmine, et kas teie meelest oleks mõistlik äh, taashoogustada religioonide ja kultuuride vahelist dialoogi, eriti arvestades seda, selle filmiga kaasnevat, mida me oleme viimastel nädalatel näinud, härra Kaaler, suur tänu, härra esimees! nendest aruteludest tuleb välja, et äh, meil on jah, paljusid äh, ühishuvialasid, kuid kahjuks tuleb tunnistada, et äh, väärtuseid on meil ühiseid vähe. ma käin tihti Pakistanis ja seal piirkonnas ma olin valimisvaatlusmissiooni juht eelmistel valimistel ja ma muidugi saan aru, kui te räägite, et te ei toeta terrorismi aga kui ma äh, Pakistanis käin, äh, siis äh, räägitakse seal kogu aeg ühte ja sama juttu, et kõige radikaalsemaid matrassasid rahastavad saudid. ja et saudid on need, kes saadavad raha nendele, kes mõõdukad mošeed radikaalseteks mošeedeks muudavad ma ei räägi siin võib-olla nii-öelda relvade äärmuslikkusest, vaid religioossest äärmuslikkusest, mida te rahastate kui äh, äh, valitsus äh, seda tööd teeb, siis peatega valitsus, kui seda teevad mingisugused üksikisikud teie riigis või organisatsioonid, siis peatage need. sellist arenguid ei toeta mitte ükski teine piirkonna liige. usuline sallimatus teie poolsaarel on suur. härra esimees sekkub ja võtab ära härra Kaalerilt sõna. härra Sofokleos saab järgmisena sõna, palun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 ja ma kuulasin väga täpselt, mida ütles meie esimees ja ka meie kunagine parlamendi president ja siin öeldi, et meil on vaja kohe kindlasti leida lahendus Iisraeli ja Palestiina konfliktile, me kõik toetame seda, aga teie ütlesite siin meile, et teile ei meeldi, kui sekkutakse teie siseasjadesse Te ütlesite ka, et teil on äh, nii, vaja nii moraalset kui ka kultuurilist toetust. Äh, ja sellest tuleneb nüüd ka minu küsimus. Iisraeli-Palestiina konflikt äh, jätkub, Süürias surevad inimesed, kas teile moraalsest, kultuurilisest toetusest piisab, mida te siiamaani olete saanud või me peaksime veel rohkem pingutama? فيما يتعلق بفصل الدين عن الدولة suur tänu, mis puudutab religiooni ja riigi lahus hoidmist, tegemist on küsimusega, millele võib läheneda nii kultuuriliselt või, kui ka teaduslikult Äh, see on üks viis, äh, kuidas riiki juhtida, kuid küsimust tuleks vaadata natukene laiemalt. on oluline, et äh, te teaksite, milline on islami šariaadi suhtumine religiooni ja riigi lahus hoidmisesse. on oluline teada, et šariaat juhib ja organiseerib inimestevahelisi suhteid, aga ka riigi ja inimeste vahel. Äh, ja ka äh, moslemite ja mittemoslemite vahel ja moslemi riigi ja kodaniku vahel äh, valitsus ja valitsusklassid ei saa valitseda religioonist kaugel. vastupidi, meie juhid ei eh, erista religiooni sellest, kuidas nad riiki juhivad. tegemist on vastastikku täiendavate süsteemidega ja võib-olla eristab see meid teistest religioonidest. Eh, islami eh, riikide puhul religioon ja riik justkui on üks ja seesama Äh, reaalsus muidugi äh, muutub äh, kogu aeg, aga meie ei muutu, me ei saa lubada seda, et et meie šariaat muutuks või kuivõrd selle on meile ette kirjutanud kõige vägevam, tegemist on jumaliku ettekirjutusega, mis on ülemuslik ja seda mitte kuidagi ei saa dikteerida inimene. ja seda peab valitsus ja rahvas austama, isegi siis, kui valitsus tahaks äh, äh, midagi olukorras muuta, ei saaks ta seda ilmselt teha, sellepärast et rahvas oleks selle vastu ma ei räägi siin mingist äh, konkreetsest juhtumist, vaid äh, ma räägin üldisest äh, islamiriigi valitsemise kontseptsioonist. E, ja ma olen ise seda asja uurinud, kogu minu hariduskäik on seda puudutanud ja teised šariaadi eksperdid on ilmselt minuga nõus nüüd ähm, kui me vaatame neid riike kes, kes äh, sajaprotsendiliselt šariaati rakendavad äh, oma juhtimisstruktuurides, need riigid tõesti ei hoia omavahel lahus äh, religiooni ja riiki ja seega nende valitsemistava ilmselgelt on religioonne kuid neid arutelusi tuleks pidada natukene sügavamal tasandil, eh, neid asju tuleks uurida eh, ja nii edasi. nüüd ehm, Araabia, Saudi Araabia ja Katari eh, poolsed rahavood väidetavalt terroristidele, minu kolleeg vastaks sellele, härra Almavali jah, tegelikult esitati ju sama küsimus, äh, mis esitati varem äh, Süüria mm, asjade välispoolse juhtimise kohta. minu kolleeg ütles, et äh, ega need rahad ei ole mitte midagi muud kui Süüria rahvale toetussummad. me anname Süüria Vabaarmeele raha ja läbi selle äh, aitame seda rahvast, kes on vastu astunud äh, diktatuurile ja türanniale, ehk teisisõnu, me ei sekku kindlasti äh, Süüria siseriiklikesse asjadesse. tahaksin paari sõnaga kommenteerida ka seda šariaadi küsimust. Šariaadis ja Koraanis on kirjas, et valitsus ja rahvas Äh, juhitakse läbi äh, konsultatsiooninõukogude ehk teisisõnu šuurade. ehk teisisõnu, kõik, mis valitsus teeb, äh, on šariaadist ähm, sõltuv, neid kahte võimu ei saa omavahel lahus hoida. nii nagu olen öelnud mina ise varem ja nagu ütles ka minu kolleeg, jah, seadusandlus areneb kogu aeg selleks, et ühiskond saaks käia ajaga kaasas Ehm, eh, eh, nõuandvad kogud, eh, valitud kogud, meil on tagatud valimisõigus kõigile, me oleme avatud oma seadusandluse avanemise suunas ja valitsus ehm, teeb endast kõik, et terve riigi elu parandada mis nüüd puudutab kultuuridevahelise dialoogi algatust, ehm, juba tegelikult on selline algatus ka käivitatud, äh, kultuuridevaheline dialoog meie poolsaarel äh, on juba käima lükatud. ja siis veel üks küsimus esitati Araab-, Saudi Araabia kohta ja äh, ka siiski kõneleja vabandab. ma tahaksin teile rääkida, ütleb härra Al-Sheikh tsivilisatsioonide kokkupõrkest. Saudi Araabia kuningas kutsus kokku Hispaaniasse kohtumise koos äh, Hispaania kuninga, kus äh, peamiseks eesmärgiks oli just nimelt tsivilisatsioonide vahelise äh, dialoogi hoogustamine ja rääkida sellest nii-öelda tsivilisatsioonide šokist arvestades seda, et see algatus on pärit äh, Saudi Araabiast, kes äh, mõneti on äh, moslemiriikide juht, sellepärast et väga paljud pühad paigad on meie territooriumil, on ometi sümboolne ja see algatus areneb edasi. Austrias, Viinis on loodud sellise kultuuridevahelise dialoogi eh, peakorter, tsivilisatsioonide vahelise dialoogi eh, peakorter, et, et eh, see asi saaks hoogu. ja siis esitati veel küsimus selle kohta, et meil justkui ei ole ühtseid väärtuseid või ühtseid nimetajaid. ma loodan küll siiski, et meie vahel on ühtseid väärtuseid rohkem, kui te arvate Te Teie väited baseeruvad äh, üksikute pakistanlaste avaldustele, kes ütlevad, et Saudi Araabia rahastab äh, madrassaasid või äh, mošeesid, muudame meie radikaalseteks ja nii edasi Äh, ma arvan, et ei peaks äh, tegema selliseid äh, laia põhjaga avaldusi lihtsalt paari üksiku inimese sõnade kohaselt. meil on väga palju ühiseid väärtuseid, meil on väga palju ühist, mis meid seob. me ei anna eh, valitsusest eh, ega ka üksikisikute tasandil sellist toetust, millest te rääkisite. kui eh, Saudi Araabia valitsus mõnele sihtasutuse või organisatsioonile raha annab, siis ta teeb seda ikkagi ametlikult ja mitte salaja ja meie valitsus annab valitsustele toetust, kui Pakistan palu, Pakistani valitsus pali, pal, palub meilt toetust, siis Saudi Araabia äh, valitsus aitab Pakistani valitsust nende eh, eesmärkide täitmiseks ja mitte mingisuguseid eh, suuna andvaid ehm, piiranguid me sellele abile ei sea. vastupidi, me pakume seda abi neile. Eh, ja seda nendes, nende piirangute alusel, mida vastuvõtja valitsus ise on sead-, seadnud, ehk siis sellisel juhul Pakistani valitsus. kui äh, te olete nõus, siis üks Saudi Araabia kolleeg äh, sooviks ka veel vastata ühele küsimusele. Äh, palun, teil on sõna. suur tänu, härra esimees ma tahtsin ühte asja veel rõhutada. Saudi Araabia on nii nafta kui ka mininafta liige. mina olen äh, Magistra Shura äh, rahanduskomisjoni aseesimees ja praegu Saudi Araabia on esimesel kohal nende riikide seas, kes on kõige karmimalt kontrollimas raha ülekandeid Saudi Araabiast teistesse riikidesse ja teistesse institutsioonidesse, me oleme esikohal. nafta seal on Saudi Araabia üks viiest kõige kõrgemal asuvast riigist äh, terves maailmas. Saudi Araabias tõesti on väga karmid reeglid äh, raha ülekannete kohta äh, Saudi Araabia kontodelt teiste organisatsioonide või riikide kontodele mitte ühtegi senti äh, ei maksta välja meie valitsuse poolt, kui seda ei tehta läbi legitiimsete ja õigusjärgsete ja õiguspäraste institutsioonide. härra Almavali jätkab ma tahaksin tänada teid teie küsimuste eest, aga mul on ka teile küsimusi. Te rääkisite rahu üles, jalule seadmisest Lähis-Idas äh, Äh, ka suhetest Iisraeliga, aga me teame, et äh, väga palju on äh, araablastest vange Iisraeli vangides ja Palestiina omavalitsuse liikmeid on samuti Iisraelis täna vangis. ja me kutsuksime üles kõiki Euroopa Parlamendi saadikuid Äh, rääkima selle, võtma selle nimel sõna, et need inimeste õigused taastataks. tegemist on humaansust puudutava küsimusega ja, ja me loodame teie abile. suur tänu selle arutelu eest, mida me siin pidasime. see arutelu näitab väga hästi, et on küsimusi, milles me oleme ühel nõul see arutelu aga näitas ka, et meil on tõesti vaja asju arutada ja et me peame üksteisest ka aru saama, et me vääritimõistmised äh, oma teelt kõrvaldaksime ja et see on mõlema poole huvides. mõlema poole huvides on koostöö jätkamine, koostöö, mida meie delegatsioon kohe kindlasti väga suure pühendumusega edasi viib tegemist on Euroopa Liidu ühe kõige tähtsama partnerlussuhtega ja sellepärast äh, majanduspoliitika, majanduspoliitilised, kultuurilised ja religioossed küsimused on selles arutelus nii tähtsad, tegemist on väga suure ampluaaga, kus me peame tegevad olema ja meie siin Euroopa Liidus oleme vägagi teadlikud, et Lähis-Ida konflikte on lahendada võimalik ainult kahe riigi lahendusega. ja et äh, ja et me peaksime võimalikult palju lähtuma piiridest, mis kehtisid tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmendal aastal. ja väga tähtis on, et me tuleksime üksteisele vastu väga tähtis on see, et Iisrael on viimastel aastatel väga palju vange vabaks lasknud. aga meil on probleeme julgeolekutundega mõlematel, mõlemal poolel, ka kaitseküsimustega mõlemal poolel, nii et tõesti peame mõtlema, mis saab äh, Hamasi kõvast käest või ka Hezbollast ja Liibanonist nii et tõesti, ma usun, et asjad lähevad edasi ainult siis, kui ühelt poolt on meil eluvõimeline Palestiina riik ilma asundusteta ja teiselt poolt, kui on juudi riigi Iisraeli julgeolek tagatud. Need on meie eesmärgid, mis tuleb saavutada, nende nimel peame me tööd tegema ja ma olen veendunud, et läbirääkimisi pidav kvartett saab olla äh, edukas ainult siis, kui Araabia liiga ja Pärsia lahe koostöönõukoguga see kvartett ka tõesti koostööd teeb. see on tegelikult äh, meie töö aluseks. Äh, me kõik kanname vastutust, sest kvartett üksi ei saa seda teha. ainult koostöö kaudu on meil võimalik paremaid tingimusi Lähis-Idas luua ja seda ei saa teha ka teie üksi Pärsia lahe koostöönõukogu kaudu. suur tänu selle visiidi eest. see visiit andis mulle meki suhu, nii et ma arvan, et äh, varsti võiksite te uuesti tulla ja loodan, et ka teie naudisite tänast külaskäiku. colleague. Next point, interim report in kallid kolleegid, läheme edasi. järgmine päevakorrapunkt on vaheraport eesmärgiga saavutada positiivne lõpptulemus. tere hommikust, president Pöterin Caligula. We have to run. Interim kolleegid, peame jätkama vaheraporti eesmärgiga saavutada positiivne lõpptulemus mitmeaastase finantsraamistiku kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend nõusoleku menetluses. kuna aeg on otsas, siis annan kohe sõna raportöörile Marietta Tšernakule, palun, teil on sõna kui teil õnnestuks teha lühidalt, siis me oleksime väga õnnelikud. Just wait a little bit in order to lihtsalt oodakem hetk selleks, et anda inimestele aega lahkuda. Eh, Kirja proovida, jah? Could you Could you please listen yeah. to the raport? kas te võiksite ära kuulata meie raportööri, ütleb härra esimees. suur tänu, härra esimees. tõesti, me oleme ajast maas, sellepärast üritan teha lühidalt. Te kindlasti mäletate, et äh, Euroopa maailmas, Euroopa Liidu finantsraamistikus on viimase finantsraamistiku kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist jooksul mitu korda äh, erinevaid muudatusi läbi teinud, sellepärast et seda meedet ei olnud piisavalt paindlikult kujundatud. ja seepärast peame me nüüd tegema ka vastavaid muudatusi ka uues mitmeaastases finantsraamistikus tuleb äh, tõdeda, et äh, tegelikult on meil väga palju erinevaid probleeme selle uue mitmeaastase finantsraamistikuga. see oli meie esimees Brock nimelt. nõukogu nõuab komisjoni ettepaneku kärpimist ja mis veel hullem, ta nõuab ka parlamendi ettepaneku kärpimist ja ma tahaksin teile nüüd öelda, et Euroopa Parlament peab täies koosseisus sellele kärpimisettepanekule reageerima. aga mis puudutab nüüd Euroopa maailmas rubriiki, sest siiamaani on arengud olnud positiivsed. ma tahtsin teile meelde tuletada, et me tegime muudatusettepanekuid kompromissettepanekutena, lähtudes nendest muudatusettepanekutest, mida olid teinud erinevad parlamendisaadikud ma tahaksin natukene neid kompromissettepanekuid kommenteerida. kompromissettepanek üks, siin on muudatusettepanekud kaks ja neli, kus me oleme loonud äh, Äh, suhte erinevate valdkondade vahel. mina, minu arvates ei ole selle kompromissettepanekuga probleeme. kompromissettepanek kaks katab ka muudatusettepaneku kuus, tehes küll väikseid muudatusi. kompromissettepanek kolm äh, katab muudatusettepanekud kaheksa ja üheksa ja siin me oleme ette näinud automaatse ümberjagamise äh, kustutamise ja yes ja sidusime selle osalise muudatusettepanekuga kaheksa. siis muud-, kompromissettepanek neli, mis katab muudatusettepanekud seitseteist ja kaheksateist ja siin räägib, siin me oleme asendanud vastuvõtuvõime lõimimisvõimega ja peale selle kasutame me äh, rohkem rohkema eest põhimõtet äh, more for more. siis äh, muudatusettepanek viisteist peaks hoolitsema suurema tasakaalu eest ja siin on ka naabruspoliitika kaks erinevat aspekti sisse toodud, nimelt idapartnerlus ja lõunapartnerlus. ja oleme siis palunud ka eraldi hääletust muudatusettepaneku kakskümmend üks osas, olen nõus muudatusettepaneku kakskümmend üks teise osaga, aga ma ei usu, et praegu, kui räägime uuest seitsmeaastasest finantsraamistikust, ei peaks me minema sellistesse üksikasjadesse, nagu on seda teinud muudatusettepaneku esimene pool. ja mis puudutab partnerlusmeetmeid, siis me oleme sinna selle viite sisse kirjutanud, sellepärast et me soovime, et uut välja töötatud meedet ka tõesti ka kasutataks, vältimaks tulevasi probleeme. aga kui me nüüd viited teistele välismeetmetele välja jätame, siis see ei oleks ka õigustatud. nii, selline on praegune asjade seis ja ma arvan, et suuri probleeme selle arvamusega olla ei tohi ja ma eeldan, et kolleegid peaksid olema nõus kompromissettepanekute ja võimalike muudatusettepanekutega ning ma loodan, et pärast homset hääletust on meil siis tõesti võimalus ka oma arvamus eelarvekomisjonile edastada. meil tuleb ka väliskomisjonis mõelda selle peale, kuidas me reageerime nendele üldistele kärpeettepanekutele, mis on mitmeaastase finantsraamistiku jaoks ette nähtud. suur tänu ja nüüd Maria Munise nimel proua Gomes, kaks minutit, palun. suur tänu meie variraportööri Maria Munise nimel tahaksin tänada proua Tšernakot hästi tehtud töö eest. meie usume, Eh, sellesse kokkuleppesse, eh, meile meeldivad kompromissettepanekud ja meil on väga hea meel, et meie fraktsiooni arvamustega on av-, arvestatud. ka meie jaoks on kõige tähtsamad eh, kompromissettepanekud ja eri-, ja üleüldiselt Euroopa Liidu eelarve. sellepärast, et äh, siin on äh, lisaeelarve, äh, eelarvel väga suur roll toetada liikmesriikide eelarveid. kas meil on mingi miinimum eesmärkide osas, mis on paika pandud Lissaboni lepinguga? kui nõukogu ei ole nõus, äh, võimeline komisjoni ettepanekuid ellu viima, siis nõukogu peaks selgelt välja tooma, millised prioriteedid tuleb prioriteete hulgast välja jätta me samamoodi tervitame seda, et komisjon on teinud ettepaneku, et kasutataks ka välissuhete osas lisameetmeid, et on äh, suurendatud organisatsioonide ja meetmete arvu ja peale selle tahame me pöörata teie tähelepanu ühele meie muudatusettepanekutest, mille tegi variraportöör Maria Munis, tegemist on muudatusettepanekuga kakskümmend, kus öeldakse, et on vaja ka hädaabireserv säilitada äh, äh, uues mitmeaastases finantsraamistikus hädareserv on praegusel kujul väga hästi toiminud ja on andnud võimaluse vahendeid kasutada võimalikult kiiresti ettenägematutes olukordades ja katastroofiolukordades. komisjoni ettepanek suurendada vahendeid kolmesaja viiekümne miljoni euroni on väga tähtis ettepanek hädareserv rubriiki neli üleviimine, mida on liikmesriigid ette pannud äh,, äh satub äh,, paneb riski alla üleüldiselt välismeetmete rahastamise, nii et sellepärast ma seda ettepanekut ei toeta. suur tänu, proua Brandner ähm, herzlichen Dank. Thank you very much for ähm, the compromise. Äh, suur tänu äh, ne, nende kompromissettepanekute eest ja tehtud töö eest. ma tahaksin äh, kommenteerida ainult kahte asja. Te rääkisite välisteenistuse kohta ja soovite hääletusnimekirjast siin osade kaupa hääletust. ma loeksin selle muudatusettepaneku uuesti ette, sellepärast et ausalt öeldes mind Rahvapartei seisukoht natukene üllatab siin on öeldud, et peame tõhususe jaoks oluliseks seda, et välisteenistusel oleks piisavalt vahendeid selleks, et eh, talle järjest eh, enamate ülesannete täitmist rahastada, sellega oleme nõus, rõhustab, rõhutab aga seda, et neid vahendeid tuleb kasutada kõige tõhusamal viisil ja praegu on välisteenistuse personalistrateegia äh, Äh, tasakaalust väljas, eriti AD äh, ametikategooriate puhul. Äh, me teame ju, et pandi kokku see teenistus kahest erinevast asutusest ja loomulikult on tasakaal rohkem äh, kõrgemate AD postide poole ja et läheb äh, aastaid selleks, et ähm, seda tasakaalustada, aga me räägime ju seitsmeaastasest perioodist, tegemine, neil on võimalus seitsme aasta jooksul jõuda tasakaaluni. kui me anname nendele piisavalt raha, siis me peame neile ütlema, et selle perioodi lõpuks peab tasakaal olema parem see on olnud ka näiteks Inge Kressleri seisukoht äh, Saksamaal väga avatlikult meedias, minu seisukoht ja minu meelest on äärmiselt üllatav, et te meid selles ei toeta. ja minu meelest oleks väga kena, kui me leiaksime siiski kokkuleppe ja oleksime nõus sellega, et see on meie äh, üks pikaajalisi eesmärke järgmise seitsme aasta jooksul tasakaalu saada asi, mis äh, tänu erinevate institutsioonide kokkupanemisele pärandiks neile sai ja teine küsimus, Euroopa Liidu vahendeid naaberriikidele ja kui palju peaks äh, seadma siin tingimuseks ka Euroopa Liidu vastuvõtusuutlikkuse. Euroopa Liidu seisukoht on alati olnud, et äh, laienemine peab ka äh, ja liitumine peab sõltuma parlamendi vastuvõtuvõimalustest. aga kui me paneme nüüd juba rahastamise äh, sõltuvusse sellest, siis minu jaoks on see täiesti uus äh, lähenemine ja kas siis äh, vähendatakse vahendeid Serbia liitumisele näiteks, kui ta, kuivõrd me arvame, et me ei suuda neid integreerida, see on täiesti uus kontseptsioon ja ma arvan, et asjast tuleks rääkida, aitäh. proua Lösing, teil on sõna järgmisena. suur tänu, härra esimees suur tänu raportöörile selle arvamuse eest, ma toetan täiesti tema arvamust, et hoolimata paindlikkuse nõuetest ei ole praegu finantsraamistiku rakendamisel tehtud äh, arvestatud eelarveasutuste rolliga, sellepärast ma toetan seda ettepanekut, et äh, eelarve kontrolli ja järelevalvet tuleb parandada ma lugesin murelikult seda, mis on äh, kirjas lõikes neli ja selle kohta oleks mul küsimus. seal on teises osas kirjas, et nõukogu komisjoni ettepanekuid äh, finantsvahenditega loodud äh, sissetulekutega peab olema nõus. see, selline sõnastus tekitab siin küsimusi. kuidas komisjon äh, kavatseb või peaks siis finantsvahenditega kasumit tootma ja kui arvestatakse siin spekulatsioonidega finantsturgudelt, siis ma siiski meenutaksin teile, et tegemist on maksumaksja rahaga. ja kui tõesti olete te mõelnud seda, siis ma tahaksin teile öelda, et minu fraktsioon on sellise lähenemise vastu. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et minu fraktsioon ja ka mina ise ja see peaks olema siinkohas juba teada äh,, jagame hoopis teistsugust visiooni Euroopa Liidust ja tema välispoliitilisest tegevusest. meie leiame, et finantsvahendeid tuleb kasutada rahumeelse välispoliitika ja tsiviilsele välispoliitika elluviimiseks. me peaksime kasutama vahendeid jätkusuutliku arengu tagamiseks, relvade kontrolli äh, jaoks. peale selle peaksime me arvestama tasakaalus majandussuhetega, arvestama ausa konkurentsi, ausa majandusega. me peaksime reserve võrdselt jagama ja hoolitsema stabiilse arengu eest nii Euroopa Liidus kui ka kogu maailmas. meil on tehtud ka vastavad muudatusettepanekud ja suur tänu! Miss Janaku, I guess you proua Janaku, ma kujutan ette, et te tahate vastata ka sellele? άκουσα τις παρατηρήσεις. härra esimees, ma kuulasin ära kõik erinevad arvamused, ka proua Lösingu arvamuse ja siin öeldi, et meil tuleks erinevad fraktsiooni arvamused ühe äh, laua taha tuua. ja see osa, mis puudutas Euroopat äh, maailmas, Euroopa eelarvet, siis see peab tõesti äh, vastama meie ootustele ilma, et ei juhtuks seda, mis juhtus eelmine kord. mis puudutab ruu-, lõiget neli, siis ei ole ju räägitud siin sõjalisest kasutamisest, nagu proua Lüüsing ütles. aga meil tuleb äh, vahendid jagada ära need, mida ei ole kasutatud selleks, et äh, kõik vahendid saaks siiski ära ja kasutatud, kõik peaksid ju seda soovi jagama ja me peame ka nõukoguga kokkuleppele jõudma selleks, et meie ettepanekutega ka nõukogu nõus oleks. kui asjad lähevad nii kaugele nagu see, et me peaksime nõustuma nõukogu tänase ettepanekuga, et ka üleüldiselt mitmeaastast finantsraamistikku kärbitakse, siis minu arvates oleks see viga. kui äh, nõukogu president käib kohal ülemkogudel, eh, siis on ju seal ka kohal Euroopa Parlamendi president ja ma eeldan, et ka tema võtab seal sõna meie positsiooni kaitseks. vähemalt Rahvapartei toetab sellist lähenemist. seda osade kaupa hääletamist selgitasin ma ju kohe alguses. kui tõesti kõik erinevad äh, partnerlused tuleb välja tuua ja ka kõik administratiivsed probleemid, siis minu arvates on selline lähenemine vale. kui meie ülesandeks on koostada arvamus mitmeaastase finantsraamistiku kohta, siis me teeme selle finan-, mitmeaastase finantsraamistiku kohta. meil on eraldi terve rida muid arvamusi üksikasjade kohta ja seda ei peaks meie siin kordama ja siin ei ole mitte midagi vastuolus sellega, mis on juba eelnevalt vastu võetud To... tuletan kolleegid teile meelde, et hääletame homme, kahekümnendal septembril kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja järgmine päevakorrapunkt, institutsioonide vaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta raportööriks on meie arvamusel Franziska Brandner ja proua Brandner, et te saate ka kohe sõna. aega on vähe ja seega annangi kohe teile sõna. teen väga lühidalt. me rääkisime juba juulis asjast ja ka konstruktiivne arvamuste vahetus raport, variraportööride vahel on toimunud, nii et suur tänu teile koostöövalmiduse ülesnäitamise eest. enamus asjades oleme saavutanud laia konsensuse komisjoni ridades ja ma tahaksin soojalt tänada proua Nemskit töö eest, mille ta on ära teinud kompromissmuudatusettepanekute koostamisel. väga oluline on see poliitilise suuna andmise võtmes selles osas, mida Euroopa Parlament üldse saab teha. see kompromissettepanek võib-olla on küll natukene pikk, aga eh, vähemalt seal on kõik sees ja siis veel üks äh, suuline muudatusettepanek, mis on oma olemuselt äh, puhtalt äh, tehniline ja siis mõned prioriteedid, mille tooksin veel välja. kõigepealt me peame lahti saama sellest Lissaboni-eelsest anomaaliast ühtse välispoliitika eelarve osas ja siis me peaksime üles näitama ka äh, Äh, suuremat paindlikkust ja parlamendi pädevused äh, välja võitlema, kõik on sellega ilmselt nõus ja mul on väga hea meel, et me oleme saavutanud suure konsensuse selle dokumendi osas ja ootan äh, homme huviga hääletust, noh, see oli küll nüüd vist lühike. super. proua Lösing on esimesena nimekirjas mul. jah, vielen Dank, ich kann mich hier auch sehr kur- suur tänu, ka mina teen hästi lühidalt. suur tänu, proua Brandner, selle arvamuse koostamise eest. ma toetan teid sajaprotsendiliselt, eriti teie muudatusettepanekud, mis puudutavad rohkem läbipaistvust, rohkem Euroopa Parlamendi kaasamist ja Euroopa suuremat järelevalve funktsiooni, eriti mis puudutab muudatusettepanekuid kaksteist ja kolmteist. minu fraktsioon toetab, kuigi me tegelikult üleüldiselt lükkame tagasi äh, eelarvealase koostöö, äh, seda, et me Euroopa Liidu äh, kulutusi kujundaksime läbipaistvamalt. kuna mulle just anti sõna, siis tahaksin veel kord öelda äh, seda, et kuidas see asi siin enne juhtus. proua Tšernaku sai minust täiesti valesti aru, ma ei saa aru, kas viga oli tõlkes, aga ma ei rääkinud lõike neli puhul üldse mitte sõjalistest kulutustest. väga naljakas, kuidas mulle siin sõnu suhu pannakse me ju rääkisime siin sellest, et kas me nende vahenditega hakkame spekuleerima finantsturgudel võib-olla te paneksite vähemalt protokolli kirja, et siin oli tegemist täiesti vale tõlgendusega. ja lõpetuseks suur tänu, proua Brandner. enne mul ei olnud võimalust teid tänada ja sellega oleks minu poolt kõik. Thank you. tänu hääletame homme, rohkem sõnasoovijaid ei ole. järgmine päevakorrapunkt. Euroopa Liidu ja Hiina suhted. raportööriks Bastian Belda. Pole midagi, teil sõna. Hartelijk dank, eh, meneer de voorzitter. Geachte collega's, in verband ook met de tijd zal ik... Eh, suur tänu, eh, härra esimees. kolleegid, arvestades seda, et aega on vähe, üritan teha nii lühidalt ja kõneleda nii selgelt kui võimalik see raporti eelnõu eh, Hiina kohta puudutab eh, väga suuri vasturääkivusi tekitavat küsimust partnerlus Euroopa Liidu ja Hiina vahel, siseolukord eh, Hiina Rahvavabariigis, inimõigustega seonduv seal ning lisaks sellele siis veel ka Hiina välissuhted. esialgseteks märkusteks me oleme saanud äh, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni seisukoha ka äh, Euroopa Liidu ja Hiina kaubandussuhete kohta, nad nimelt on arvamusel, et me ei peaks nendega tegelema ja sellega, sellepärast olemegi selle välja jätnud. nüüd strateegiline partnerlus Euroopa Liidu ja Hiina vahel, sellel partnerlusel on tohutu suur poliitiline kaal ja see on äh, ka ilmselgelt igalt poolt nähtav sellepärast on väga palju globaalseid küsimusi, mille osas Euroopa Liit ja Hiina suhtuvad asjasse ühtemoodi. julgeolek, mitterelvastumine ja kliima soojenemise vastane võitlus. Euroopa Parlament aga tahaks selle partnerluse konkretiseerumist. nüüd eh, siseolukord Hiinas eh, praegu toimub Hiinas kaks suurt eh, muutust, sotsiaalmajanduslikud muutused ennekõike. kaheteistkümnes viisaastaku plaan äh, kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat viisteist üritab äh, äh, tasandada majanduskasvuga kaasnevad negatiivsed kõrvalmõjud. Hiina majandust võib Euroopa aidata selleks, et Hiina saaks üle minna Äh, siis keskkonnasõbralikule majandusele. Hiina Kommunistliku Partei äh, selle sügisene kongress äh, viib ka poliitilises ladvikus muutustele ja loomulikult heidab see teatavalt varju Hiina tugevale majanduskasvule ja Hiina kommunistlik Demokraatliku partei äh, puhul on meil nüüd võimalus vahetult enne neid valimisi rõhuda sellele, et äh, see protsess peaks olema demokraatlikum. Äh, väidetavalt ähm, toimub praegu massiline inimeste sundimine kommunistliku parteiga liituma Euroopa Liidu ühe Hiina poliitika ehk teisisõnu kaubandussuhted Hiina ja Taiwaniga Äh, on kajastatud äh, meie raportis siseriiklike küsimuste all. Äh, järjest rohkem on kahe riigi vahel positiivseid kohtumisi, kuid loomulikult on selge, et igikestvad negatiivsed punktid ei ole kuhugi kadunud. Need negatiivsed aspektid takistavad tealist läbimurret kahe maa vahelistes suhetes. nüüd aga järgmisena inimõigused Hiina äh, on rõhunud sotsiaalsetele inimõigustele. ilmselgelt need, kes äh, on ägedalt võidelnud nende õiguste eest, äh, saavad Hiina valitsuselt tugevat toetust, aga kõik teised inimõiguste eest võitlejad äh, laskuvad, satuvad tihti äh, diskrimineerimise alla ja nad äh, vahistatakse ja lihtsalt pannakse kinni selle asemel, et neid kodanikke toetada ja julgustada, kes on üles näidanud sotsiaalset tundlikkust, äh, käidetakse nendega niimoodi. uus seadusandlus on vastu võetud selles valdkonnas ja äh, väga palju tõendeid on selle kohta, et äh, nii Hiinas kui ka Tiibetis äh, pannakse igale poole üles videokaameraid, et olukorda hoida kontrolli all Äh, Tiibetis me näeme äh, täiesti selget äh, religioosset üles, ülestõusmise perioodi ja ma arvan, et Hiina võiks seda positiivselt ära kasutada oma kuvandi parandamiseks välismaal. nüüd Hiina välissuhted. me ei ole jahmunud sellest, et Hiina äh, Äh, ilmselt äh, kujuneb äh, suureks jõuks ja peamiseks jõuks maailma tasandil, aga see eeldab seda siiski ka Pekingi valitsuselt natukene vastutustundlikumat käitumist. stabiilsema maailma nimel peaksid nad rohkem panustama. Hiina peab kandma vastutust ähm, paljudest regiooni puudutavates küsimustes, tuumaoht Äh, Põhja-Koreas, äh, Hiina tegevus Aafrikas ja nii edasi. nii et härra esimees, kallid kolleegid, mul on väga hea meel olnud äh, selle raporti kallal tööd teha ma olen jõupingutusi teinud palju, aga kahjuks Äh, on seatud äh, sellistele raportitele äh, tähemärgide piirangud ja kahjuks olen pidanud sellega seoses väga palju välja jätma, seega ei ole saanud keskenduda sugugi ähm, probleemidele, mm, mis Hiinal on praegu oma piirkonnas, väga paljud sellistest nii-öelda päevakajalistest asjadest on tulnud kahjuks välja jätta ja tulevad sisse muudatusettepanekud ja nüüd ootame teie seisukohti suur tänu, härra Pelder! First on my list uh, Mr Kasulides. härra Kasulides kõigepealt Rahvaparteilt. Yes, thank you, thank you, chairman. I want uh, at the onset to say that uh, suur tänu! ma sooviksin kõigepealt öelda, et härra Pelderi raport vastab Euroopa Liidu vajadusele teha koostööd Hiinaga võttes arvesse Hiina suurust, Hiina rahvaarvu, Hiina dünaamilist äh, majanduskasvu ja olulist rolli, mida see riik mängib maailma kaubanduses ning samuti ka nende, äh, nende värsket sõjalist jõudu. ma arvan, et tema valitud struktuur äh, näitab ka meie võimekust koos tööd teha. võib-olla äh, peaks lisama veel inimestevahelised suhted, mitte ainult juhtkondadevahelised suhted. sest äh, Hiina, hiinlasi õpib praegu Euroopas, noored eurooplased töötavad Hiinas ja nad äh, teavad väga hästi, kuidas äh, teineteisesse suhtutakse meie esitame teksti parandamiseks mõned omapoolsed muudatusettepanekud, võib-olla seda lihtsalt natukene eh, korrigeerida, näiteks see legitiimsuse küsimus. meie eh, jaoks ainuke võimalus riigi legitiimsust parandada on läbi demokraatlike valimiste korraldamise. nüüd inimõigused mis äh, on väga oluline meie jaoks, lõige kaheksa on väga ol-, tähtis. ei ole mõtet äh, hakata part-, ah, konkreetseid juhtumeid esile tõsta. nüüd, äh, mis puudutab Hiina globaalset vastutust, siis me peaksime pisut äh, rääkima Hiina vastutusest Julgeolekunõukogus, Süüria juhtumi puhul ja nii edasi, G kahekümnes äh, ning maailma finantskriisile vastu astumises äh, ning samuti Maailmakaubandusorganisatsioonis. ma olen nõus sellega, mida ütles härra Pelder et me ei pea siin kõiki kaubanduse juhtumeid mainima, kuid me peaksime ütlema, et Hiina kui globaalne jõud peaks täitma Maailma Kaubandusorganisatsiooni reegleid. Need äh, oleks äh, minupoolsed äh, tähtsamad punktid, ma ei hakka täpsemalt rääkima. härra Velder ütles, et me peaksime veel vaatama üle Hiina-Jaapani suhted ja ma arvan, et me peaksime sellest, mis äh, võivad esile, mis võib esile, mis kerkib esile järgmisel nädalal toimuval Hiina Euroopa Liidu teht-, tippkohtumisel. teine variraportöör, äh, kes sõna saab, on härra Petikofer. suur tänu, härra esimees. kõigepealt palju tänu härra Pelderile. ta on ju meie väga kogenud kolleeg selliste raportite valdkonnas ja ma tean, et äh, ta väga tõsiselt valmistas selle raporti koostamist ette. ning me oleme huvitatud selle hea koostöö jätkumisest samal kujul, nagu see on ka siiamaani toiminud. ma tahaksin teha mõned märkused ma arvan, et on õige strateegilise partnerluse väljatöötamise eesmärki Euroopa Liidu ja Hiina suhetes alati äh, silme ees hoida. väga tähtis on äh, otsida ühiseid jooni, kuid seejuures ei peaks me rääkima mitte ainult Hiinast, vaid ka iseendast, vähemalt natuke sest kahjuks on nii, et Euroopa Liit ei tee piisavalt koostööd Hiinaga ja et pigem toimub erinevate liikmesriikide võidujooks selle nimel, et eriti suurte eelistega erisuhteid Hiinaga luua. ma arvan, et me peaksime koostöö puhul rääkima ka standarditest ja võrdlustähistest, sest ei piisa ju sellest, et me lihtsalt räägime, et meil on koostöö, teeme nii-öelda koostööd, ilma et me vaataks, kas sellel koostööl on ka konkreetseid ja mõistlikke tulemusi eriti just majanduskoostöös on meil väga palju ja üha rohkem eriarvamusi, millest tuleb minu arvates rääkida. mis puudutab inimõigusi, õigusriigi põhimõtteid ja väärtuste tasandit, siis minu jaoks on tähtis, et me ei keskenduks mitte ainult nõndanimetatud dissidentidele Hiinas, vaid et me mõtleksime ka dialoogi rolli peale, et me peaksime olema need kriitilised äh, et me oleksime need inimesed, kes räägiksid kriitilistest vaimudest mitte ainult dissidentide hulgas, vaid ka riigi valitsemise eri tasanditel, kaasa arvatud ka kommunistlikus parteis. ja me peaksime rääkima ka sellest, et Hiinas on kodanikke, kes soovivad, et nende inimõigusi kaitstaks ka teistmoodi ja teistsugusel tasandil mis puudutab Hiina välispoliitilist rolli, siis ma arvan, et USA on praegusel hetkel välja töötamas suurt äh, strateegiat äh, Hiina jaoks, ma ei usu, et äh, Euroopa soovib olla osa sellisest Hiina vastasest kampaaniast Hiina ja Taiwan'i suhted on positiivsed ja ma arvan, et äh, seda tuleks ka välja tuua. Äh, mitte negatiivsem on, äh, negatiivsemad on arengud Hiina ja mõndade teiste Hiina naabritega. seal on meil negatiivseid arenguid ja ma arvan, et me peaksime selgelt välja ütlema, et me vaatame neid arenguid kriitiliselt see, kuidas Hiina käitub oma naabritega, nii käitub suure tõenäosusega Hiina ka teiste riikidega kogu maailmas. nii et sellepärast on meie jaoks äh, Hiina suhted oma Aasia naabritega tähtsaks äh, mõõdupuuks ja me peaksime Hiinale selgeks tegema, et ka Euroopal on oma huvid Aasias. nii et seda tuleks Hiinale selgelt välja öelda. ja ma olen ka nõus sellega, et äh, Hiina roll tähtsa partnerina kogu maailmas on tähtis ja peale selle me peaksime ka välja tooma selle, kuidas meil oleks võimalik hiinlasi aktiivselt kaasata üleilmse juhtimise äh, struktuuridesse, sest me ei saa teha nägu, nagu praegu olemasolevast äh, struktuurist piisaks me peame neid edasi arendama Bretton Woodsi institutsioonides ja me peaksime tegema ka selgeks, et meil on oma huvi ka nendes küsimustes Hiinaga koostööd teha. Madame de Kaiser, vous avez la parole. proua de Kaiser, teil on sõna. suur tänu teile. härra Kasuliides, härra Putikofer ütlesid juba väga palju sellest, mida mina soovisin härra Pelderi raporti kohta lisada. ma tahaksin ähm, öelda, et ma saan aru, et raportöörid piiras äh, ette antud lehekülgede arv, nii et ta ei saanud ähm, tõesti kõike sisse panna, mida ta soovis. ma mõistan seda. kõigepealt sooviksin ma öelda seda, et äh, nagu härra Putikohver seda ka ütles, et äh, me peame keskenduma selles raportis eelkõige strateegilisele partnerlusele Hiinaga ning ühtsetele väljakutsetele. ja meie praegustes kontaktides Hiinaga oli huvitav just näha, millised raskused neil on oma sisekliimaga. ja see pu-, sama, selle seostega meie kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga. Nemad, need ettepanekud on äh, praktiliselt koopia kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast, sest elanikkonna vana, vananemine, pensioniküsimus, samuti e-, erinevad majanduslikud, erinev majanduslik areng äripiirkondade vahel. see näitab, et meil on väga palju sarnaseid probleeme ja e, on väga palju sarnaseid võimalusi neid probleeme lahendada. see on väga oluline punkt. ning e, see puudutab ka rohelist energiat, keskkonnaküsimusi me ei ole muidugi siin keskkonnakomisjonis, kuid me teame, et keskkonnaküsimused on probleemiks ka Hiinas ja me peame leidma võimaluse seda öelda. ning äh, nüüd äh, Hiina tegevus maailma tasandil globaalse tegutsejana, äh, kuidas jõuda kokkuleppele Süüria küsimustes, ÜRO Julgeolekunõukogus ja nii edasi, kuidas Hiinaga seal koostööd teha me peame eh, üritama eh, leida Hiinaga eh, ühised huvid. nüüd need punktid, mis meid eristavad, siis ma olen absoluutselt nõus sellega, et me oleme, et me peaksime rääkima inimõigustest ja, ja humanitaarkriisidest. ma pean siiski ütlema, et me käsitleme neid küsimusi väga erinevalt, erinevates kohtades, kord on need üldarvamustes, kord on see mujal. nii et mm, võib-olla on siin teatud kohmakust või vajakajäämisi. näiteks äh, kommunistliku partei äh, legitiimsuse küsimus lõikes kolm vabandage väga, aga ma käisin demokraatide konventsioonil Ameerika Ühendriikides. kui me kuskil üldse raha on, teeb poliitikat, siis see on Ameerika Ühendriikides ning see tohutu korruptsioon Hiinas, mis on äh, mis äh, kohut-, need tohutud korruptsioonijuhtumid, need äh, avastati ja neid uuriti hiinlaste endi poolt, hiinlased ise võitlevad korruptsiooni vastu, nii et, nii et võib-olla äh, teatud stiili äh, puudujääke on siin, kuid üldjoontes äh, ma olen väga rahul selle üle, et äh, et Bastion selle probleemi, sellest probleemist räägib et me peaksime, sest me peaksime esitama tõesti Hiina koha pealt pisut poliitilisema raporti, kui see oli, kui sarnase raport seda oli ja see puudutab ka Hiina-Jaapani küsimusi, aitäh! suur tänu! järgmise kõnelejana on kirjas härra Watson, kes on liberaalide variraportöör. suur tänu, härra esimees, esimees, ma tervitan seda härra Belderi raportit ja mul on hea meel võimaluse üle vaadata üle meie suhted väga olulise partneriga, nimelt Hiina Rahvavabariigiga mulle tundub, et üks äh, viga, mida Hiina eksperdid tihti teevad, on see, et nad eeldavad, et äh, Hiina Kommunistliku Partei äh, liidri vahetus viib poliitika muutustele. see ei ole alati nii olnud. riigi huvid ei ole muutunud, kultuur ei muutu ja kuigi me tervitame liidrivahetust ja uusi võimalusi, mida see võib endaga kaasa tuua, aga me ei peaks äh, laskuma pettekujutelma, et äh, nüüd tuleb siis võimule uus põlvkond, kes toob endaga kaasa poliitilise liberaliseerimise ja ka majand-, mis peaks siis nagu justkui sammu käima selle majandusliku liberaliseerumisega, mida me oleme näinud viimastel aastatel siiski, aga Euroopa Liit tahab ja peabki Hiinaga suhteid hoogustama ja mul on väga hea meel, et härra Pelder oma raportis viitab umbes kuuekümnele sektoraalsele arutelule, dialoogile, mida praegu peetakse ja see arv võib ju lähitulevikus veelgi suureneda. lõppkokkuvõttes on tegemist meile üliolulise riigiga nii majanduslikult, aga ka poliitiliselt, kui me tahame vastu astuda mõnedele tõsistele peamistele probleemidele tänapäevases maailmas. sellised probleemid nagu eh, kiirelt kasvav eh, Äh, rahvaarv planeedil, sellised probleemid nagu äh, kliimaprobleemid, energiatarnekindlus, rahvusvahelise äh, kuriteo, kuritegevuse vastu võitlus ja nii edasi ja nii edasi. ja seega ma tervitan seda võimalust need punktid kõik välja tuua raportis. ja ma olen nõus härra Pütikohveriga, me ei peaks nägema öö, suhetes Ühendriikide ja Hiina vahel mitte mingisugust mudelit Euroopa jaoks tõsi on, eh, et oluline on see, et me ei õõnestaks mitte kuidagi eh, Ühendriikide nõudmisi eh, põhiliste demokraatlike õiguste jalule seadmise järele mm, Hiinas, peaksime me siiski välja kujundama oma poliitika Hiina suhtes. ja üks rõhuasetus, mis siin võiks veel olla sees ja praegu ei ole, nimelt me peaksime rohkem äh, rõhuma hiina keele õpetamisele oma ülikoolides ja koolides. Äh, äh, vähemalt üks inimene kuuest räägib emakeelena hiina keelt ja sellepärast on väga oluline, et me mitte ainult ei oskaks nendega suhelda, vaid et me läbi nende keele õpetamise äh, ja edendamise saaksime tundma nende kultuuri ja tunneksime nende maailmavaadet ilmselgelt on piirkondi, kus meil on palju erinevusi, härra Pelder täiesti õigesti viitab tähelepanu mõnele potentsiaalsele poliitilisele konfliktile eh, Shisha, Nisha saartel, eh, lisaks sellele Taiwan'i küsimus ja minu seisukoht, nii nagu ka minu fraktsiooni seisukoht, on jätkuvalt, et Euroopa Liit peaks olema huvitatud äh, ja jõuliselt huvitatud äh, soojematest suhetest Taiwaniga ja Taiwani liitmisega rahvusvahelistele areenidele, kus nende vähemalt majanduslik ähm, suurus peaks äh, nad küll kvalifitseerima loomulikult on äh, meie seisukohad erinevad ka inimõiguste osas. minu meelest on väga kummaline, et Hiina-sugune riik, mis äh, ilmselt äh, inimkonna tsiviliseeritusse on panustanud rohkem kui ükskõik milline teine riik, on jätkuvalt riik, kes piinab vanglates inimesi nende uskumuste, religiooni või poliitiliste vaadete pärast meil äh, Euroopas on näiteks scientoloogiad, scientoloogidega probleeme, üsna tihti räägitakse nendest kui ohtlikust äh, äh, kuldist, aga see ei tähenda seda, et me paneme neid inimesi vangi ja seega ei peaks ka Hiina rahvavabariik ähm, Falun Dafa järgijaid panema vangi. poliitiliste dissidentide väärkohtlemine minu meelest on äh, sama suur patt nagu kõik teised patud ja ma arvan, et äh, me peaksime hoogustama oma dialoogi Hiina Rahvavabariigiga ka selliste erisuste puhul. ja minu fraktsioon ei ole nende seas, kes äh, näeb ohtu Hiina laienemises Aafrikasse, mõned on äh, Hiinat kritiseerinud äh, Äh, niinimetatud äh, Aafrika režiimide ülesostmises. tegelikult ausalt öeldes, kui me vaatame seda, mida on teinud vii-, möödunud sajanditel eurooplased, äh, siis ega need hiinlased midagi sellest väga erinevat ei tee. hoopis vastupidi, me peaksime toetama Lääne-Euroopa või Euroopa Liidu liikmesriikide koostööd Hiinaga arenguprojektides Aafrikas. Hiina on rikas riik ja ta panustab äh, arenguabisse, see on täiesti õige ja kohane ning on väga oluline, et äh, me keskenduksime siiski nendele riikidele ja suunaksime need vahendid kus äh, vajadus on kõige suurem, paljud nendest riikidest on Aasias, aga paljud ka Aafrikas. nii et ähm, veel kord, härra esimees, suur tänu härra Pelderile selle raporti eest ja loodetavasti me jõuame laiema, kõikehõlmavama ja ka võib-olla konsensuslikuma lõpplahenduseni härra esimees, viimased kolm kõnelejat, proua Andrek Jeene, härra Schultz ja härra Severin. proua Andrek Jeene, teil on sõna. suur tänu, härra esimees. tunnustusavaldus Bastian Belderile selle raporti eest. minu meelest on see raporti puhul tegemist väga hästi kirjutatud raportiga. mul on omalt poolt mõned märkused inimõiguseid puudutava osas. ja mulle tundub, et äh, see osa sellest raportist on ilmselt kõige kaalukam. loomulikult äh, ma arvan, et me peaksime tunnustama nende Hiina kodanike julgust, kes sotsiaalselt vastutustundlikult tegutsevad ja universaalseid inimõigusi kaitsevad ja astuvad vastu ähm, Hiina ametnike sot-, äh, sotsiaalselt kuritegelikele sammudele. me peaksime lahti ütlema ja hukka mõistma, vabandust, igasugused äh, ametlikud äh, sammud selliste vastutustundlike kodanike vastu ja me peame nõudma seda, et Hiina peaks kinni siseriiklikust ja rahvusvahelisest inimõigusalasest õigusest. mulle tundub, et siin raportis on üks väga oluline lõik, nimelt see, kus räägitakse Hiina valitsuse suurte jõupingutuste tunnustamisest Tiibeti ja Xinjiangi majanduse arendamise suunas ja kus räägitakse siis ähm, selliste jõupingutuste mõjust äh, kohalikele kogukondadele. me peaksime kutsuma üles äh, Hiinat käituma poliitiliselt vastutustundlikult äh, ja kaasama Tiibeti ja Uiguuri rahvaga valitsemisesse. Nende sõna tuleb ära kuulata prioriteetide paikapanemisel ja ka loodusvarade kasutamisel ja mitte ainult keskenduma kultuuri ja, ja mitte ainult nõudma siis kultuuriliste õiguste alalhoidmist. ja me peame rõhuma selle, et Hiina ei saavutaks Xinjiangis või Tiibetis mitte mingisugust stabiilsust äh, läbi äh, peale sunnitud assimiliseerimise, kultuurilise rõhumise või äh, rõhuvate poliitiliste ja julgeolekujõudude äh, taktikate me peaksime üles kutsuma Hiina juhtkonda eh, Tiibeti rahu eh, eh, programmialaseid läbirääkimisi jätkame, mis on peatatud juba septembrist kaks tuhat kümme ja lisaks sellele on meil uus inimõiguste eriesindaja Euroopas ametisse nimetatud. ma arvan, et see kõrge Euroopa ametnik peaks saama juurdepääsu äh, Äh, nendesse Tiibeti piirkondadesse, kus on esile, kus on ähm, toimunud e-, enesesüütamisi ja Hiina ja Euroopa Liidu ametkonnad peaksid leppima kokku sellises agendas, kus on piisavalt aega äh, ka Tiibeti küsimuste arutamisele nendes piirkondades, eriti kus me oleme näinud kõige tugevamaid äh, meeleavaldusi ja ka kõige karmimaid mahasurumisi viitmeid ja meetmeid ja ma olen nõus sellega, mida ta ütles, härra Watson, võimalikku ja kauaoodatud eh, kommunistliku erakonna öö, eh, muutuse kohta ja ma arvan, et sellest peaks ka rääkima selles raportis. suur tänu, härra Scholz, teil on sõna, palun. Thank you, Mr Chair um.... suur tänu teile, härra esimees. ma tahaksin tõstatada ühe küsimuse. ma olen nõus selle üldise arutelu tooniga selle raporti Äh, küsimuses, et mis selle raporti mõte on? miks me praegusel hetkel selle raporti üldse koostame? kas me oleme praegusel hetkel juba, äh, kus me soovime äh, Euroopa Liiduna tihedamaid suhteid Hiinaga. mõningaid aspektid on sellised, millega ma võin nõus olla, kuid mina leian, et me peaksime suhtumist muuta, muutma sest äh, praegusel hetkel me üldiselt jätkame seda, mida suhetes Hiinaga seni tehtud on, kuid äh, kui me soovime tihedamaid suhteid, tihedamat koostööd Hiinaga, siis me peame mõtlema selle peale, mida äh, see tähendab, kui üks koma kolm miljardit inimest soovivad elada samamoodi nagu meiegi mida see tähendab toiduturvalisusele, mida see tähendab toormaterjalidele, mida see tähendab energiale ja nii edasi. eile oli Artes terve programm eh, Euroopa liikmesriikide tegevusest Hiinast ja Hiina tegevusest Euroopa Liidus. meil on demograafilised väljakutsed eh, Euroopa tööstuste tegevus äh, ja äh, konkurents, mida neile pakuvad Hiina ettevõtted. jah, ma äh, peaksime tegelema ühiste küsimustega, täna on Hiina-Lõuna-Korea tippkohtumine, järgmisel nädalal Euroopa Liidu Hiina tippkohtumine, see tähendab seda, et me peame ümber suunama poliitilise koostöö selle riigiga, ma olen nõus paljude märkustega, mis siin on tehtud, et kui me räägime Euroopa ja Hiina vahelisest konkurentsist, siis mida see tähendab? mida see tähendab töökohtade jaoks, mida see tähendab <laughs> majanduse jaoks üldiselt, sellel kõigel on globaalne aspekt. kui eh, Saksamaa strateegia selleks, et eh, majanduses läbi lüüa, on madalad palgad. see tähendab, et Euroopa Liidu siseprobleemidel äh, on otsene mõju ka tulevastele suhetele Hiinaga. kas, küsimus on ka selles, kas kahekümne aasta pärast, kui neil on kakssada miljonit töötajat puudu demok-, seoses demokraatli-, demograafiliste arengutega, siis neil on sarnased probleemid kui meil praegu no.. me peame ümber mõtlema äh, oma strateegia, et tulevastele, tulevastele väljakutsetele vastu astuda. ma arvan, et siin peaks teiste variraportööridega veel mõned aspektid esile tõstma, et edasi tublit koostööd teha. ja viimaks härra Severin. Mr Chairman uh,, this is a really suur tänu, see on väga oluline raport see on meie jaoks väga tähtis. ei ole vaja selgitama hakata, miks Hiina on oluline partner, ta on enamalt kui oluline partner, ta on globaalne tegutseja. mõned arvavad, et Hiina on juba praegu globaalse partneri tasandil. sellepärast ma arvan, et see raport on oluline ja sellepärast ma arvan, et me peaksime selgeks tegema, miks Hiina nii oluline meil on. Noh. meil on väga hea raport käsil. me eh, räägime sellest, eh, mida me tahame Hiinalt. me ei räägi sellest, mida me tahame iseendalt või mida me võiks eh, teha selleks, et kujundada neid suhteid äh, sellisel kujul, mis äh, meie huvidele vastaksid. võib-olla oleks hea, kui äh, härra Pelder selgitaks, miks äh, nimetatakse seda strateegiliselt partnerluseks. mina arvan, et see on strateegiline kuid äh, miks see nii on, millised on meie huvid, millised on meie strateegilised huvid suhetes Hiinaga? me peaksime rõhutama vajadust äh, globaalse tasakaalu järele. ma räägin siin keskkonna ja sõjalisest tasakaalust. ma arvan, et me leia, peaksime suhtuma Hiinasse mitte kui natsionalistlikusse supervõimu, vaid rahvusvahelisse supervõimu kuidas saaksime toetada Hiinat, et temast saaks nii-öelda pehme jõud ja ja et ta edasi käituks ja kuidas me saaks teha, mida me saaks teha selleks, et eh, Hiina eh, ei muutuks eh, negatiivseks jõuks. sellepärast me peaksime küsima enda käest, mida meie nüüd edasi teeme. saame Hiinalt paluda, et ta teeb väga paljud ja see on tõsi ka siis, kui me räägime Aafrikast. me ei tohiks neilt ainult küsida, et nad, äh, neilt nõuda, et nad oleks tagasihoidlikud. me peaksime motiveerima Hiinat pisut erinevalt. peaksime võib-olla ka ise erinevalt käituma et tasakaalustada oma mõjusid Hiinas ning lõpetuseks sooviksin öelda, et äh, see raport ja meie suhted äh, pöörab suurt tähelepanu meie väärtustele ja meie äh, strateegilistele huvidele. meil on alati sellistel teemadel sarnaseid probleeme. ja lubage väljendada oma arvamust niikaua, kui geostrateegilisi küsimusi ei lahendata ja geopoliitilised probleemid niikaua, kui Euroopa probleeme ei lahendata, on väga vähe lootust, et meie väärtused lööks õitsele nii et me peame kõigepealt äh, oma väärtusi kaitsma, et äh, kaitsta oma geostrateegilisi huvisid Hiinas. kui me ei käitu õigesti, siis me külmutame oma äh, suhted järgmistel aastatel. me peame ümber mõtlema, ümber kujundama oma suhted ja võtma selleks aluseks uue perspektiivi, geostrateegilised huvid Eh, ja võtma arvesse ühised huvid ja vajadused. härra Pelder, kas te soovite vastata? Eh, hästi lühidalt, teen hästi lühidalt, härra esimees tahan tänada kõiki kolleege, kes võtsid sõna ja reageerisid minu raporti ettepanekule ja ütlesid, mida me võiksime teha selleks, et seda raportit parandada. jah, tõesti, kogu see raport on üks suur ehitusplats, kus on veel väga palju tööd ära teha ja ma olen väga tänulik kõikide teie ettepanekute ja mõtete eest. ja ma usun, et mul tuleb nüüd variraportööridega maha istuda ja kogu see asi uuesti läbi arutada. on täiesti selge, et äh, ka mul on väga palju veel õppida, aga ma arvan, et see kehtib meie kõikide kohta. ja kolleeg Pütikhofer mainis siin seda strateegilist partnerlust ma arvan, et selle puhul on väga tähtis, milline on Euroopa Liidu üleüldine suhtumine Hiinasse, samamoodi nagu ka liikmesriikide suhtumine Hiinasse, nii et oleks hea, kui me kõik äh, oleksime köie ühel pool. ja seepärast ma tänangi kõiki ettepanekute eest, suur tänu ka sekretäriaadi liikmetele abi eest ja ootan juba põnevusega meie järgmist arvamuste vahetuse vooru, et näha, mis on vahepeal muutunud. ja tahan lõpetuseks veel öelda, et ka inimestevahelised suhted äh, äh, erinevate valitsuste vahel, ametivõimude vahel on tõesti asja üks pool, kuid inimestevahelised suhted ka tavakodanike tasemel on väga tähtsad minu koduriigis võib-olla see huvitab teid. õpitakse väga palju hiina keelt ja loetakse väga palju hiina kirjandust, mis näitab, et tegelikult noor põlvkond huvitub sellest riigist. Thank you. Kolleeg Erimann. suur tänu, kallid kolleegid, meenutan teile, et muudatuste tegemise tähtaeg on üheksas oktoober. keskpäeval. The following two points We'll discuss them together. nii, järgmised kaks päevakorrapunkti, neid arutame me koos. leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel. see on esimene raport ja päevakorrapunkt kaheksa leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel ja eh, raportööriks on Jose Ignacio Salafranca ning teil on ka sõna. Eh, suur tänu teile, härra esimees. mul ei eh, lähe selle ettekande tegemisele väga palju aega. ma arvan, et arutelupunktid on üsnagi tuntud, me rääkisime neist ka möödunud kohtumisel, nagu te komi-, nagu seda komisjoni liikmed väga hästi teavad, läbirääkimised lõppesid kahe tuhande 2000 viiskümnenda aasta mais ning need äh, Euroopa Liidu ja Kariibi häälekandjates see ka äh, avaldati ning vastavalt Lissaboni leppele antud pädevustele võib nüüd selle ratifitseerima, on võimalik äh, komisjonil need lepingud ratifitseerida, meil ei ole mitte mingisuguseid võimalusi, ähm, et äh, kuidagigi takistada äh, Eh, selle lepingu sõlmimist Euroopa Komisjoni kahekümne seitsme liikmesriigi ja eh, Kesk-Ameerika riikide vahel, me võime öelda lihtsalt ainult ei või jah. nagu mina seda kunagi ütlesin, lei-, et see leping on kasulik nii Euroopa Liidu liikmesriikidele kui ka Kesk-Ameerika riikidele ja sellega seoses ma sooviksin, eh, soovitaksin selle lepingu poolt hääletada e nüüd me peame mõtlema, eh, tuleb osata eristada õigusloomelist ettepanek, kus on, eh, mille puhul tehakse väga palju eh, muudatusettepanekuid ja teiseks te, või siis lihtsalt soovituse vahel, kus parlament võib lihtsalt jah või ei öelda, siin on meile esitatud ainult kaks muudatusettepanekut, ühe esitasid rohelised, teised Euroopa vasakpoolsed kes palusid, et hääletataks vastu ja et Euroopa Parlament ratifitseeriks seda lepingut. loomulikult ei ole vaja siin väga põhjalikult selgitada, et need kaks muudatusettepanekut on äh, kogu met-, kogu selle protsessi vastu ja, ja äh, täielikult äh, selle vastu, mida soovitan mina kui raportöör. Euroopa Parlament on ammu arvanud, et assotsieerimise äh, lepingud toetavad äh, meie välistegevust ja meie arenguabi. nii et kahjuks need kaks muudatusettepanekut ma vastu ei võta. mis puudutab õigusloomelist äh, ettepanekut, kus Euroopa Parlament esitab mõned omapoolsed suunised, siis esitasid äh, neli fraktsiooni oma muudatusettepanekud, ühe esitas proua Weber liberaalidest ning äh, tema muudatusettepanekud on väga mõistlikud ning on täielikult äh, äh, kooskõlas minu kui raportööri ettepanekutega ning põhimõtteliselt oleme täiesti valmis muudatusettepanekute vastuvõtmiseks. ning ütleksin ka sotsialistide muudatusettepanekutega, mille esitas härra Bios, võib-olla mõningad, mõningad varjundid tuleks üle vaadata seal aga üldiselt olen ma selle, see positiivselt häälestatud äh, nüüd, mille, mida puudutab, mis puudutab nüüd härra Meieri, proua Lunatšeki muudatusettepanekuid, siis äh, need muudatusettepanekud äh, vastavad soovitus, soovitusele arvamusele leitud muudatusettepanekutele. mul on teine, ennegi olnud võimalus nende kolleegidega rääkida Nad on olnud väga positiivsed ja konstruktiivsed. ma tean, et nende fraktsioon on vabakaubanduse äh, ideed vastu, kuid äh, minevikus oleme me suutnud kokkuleppele jõuda. ma olen arvesse võtnud mõningaid nende muudatusettepanekud üritanud olla positiivne ja konstruktiivne ning mõnikord on äh, nende fraktsioonid sellega seoses ka jäänud erapooletuks. olen valmis tegema nii nagu minevikuski, ja ma pakun neile ja ma kinnitan, et ma olen valmis proua Lunatšekiga kohtuma, et tema muudatusettepanekud üle vaadata, aga härra Weberile sooviksin öelda, et kui tema eesmärgid on absoluutselt äh, vastuolus sellega, mida mina soovin, siis ükskõik äh, äh, kui, kui avatud me oleks, kokkuleppeni on väga raske jõuda praegusel hetkel me hääletame seda raportit kümnendal oktoobril ning eh, paluks, et seda kuupäeva võetakse arvesse. ma en, olen valmis enne kümnendat oktoobrit eh, val-, dialoogi astuma, et eh, kokkuleppele jõuda. kuid mulle tundub, et vähemalt ühe fraktsiooni puhul on äärmiselt raske kokkuleppele jõuda, kuna nad on esitanud äh, muudatusettepaneku, mis puudutab kogu seda dokumenti ja mul on väga raske sellega nõus olla. nii et äh, see oleks siis äh, see, mis puudutab siis neid kahte muudatusettepanekut ja kuutekümmet seitse muud muudatusettepanekut ja olen valmis äh, läbi rääkima, et leida ühisemaid seisukohti. suur tänu teile! Eh, I don't see ah,. Obiols, please, you have the chair. härra Obiols, palun. And the chair if you want <laughs> Teil on sõna ja te võite ka juhtida, kui soovite. Gracias. Muy rápidamente porque... suur tänu, ma räägin väga kiiresti, sest põhimõtteliselt ma olen nõus sellega äh, mm mida ütles eelkõneleja, ma suhtun positiivselt assotsieerimislepingusse, mis eh, puudutab õigusloomelist resolutsiooni, siis eh, meie rõhutaksime viit olulist aspekti ehk siis eh, inimõiguste ja demokraatia Äh, respekteerimine, mis on meie jaoks äh, tõepoolest tingimus sine qua non, äh, siis samuti ka kodanikuühiskonna kaasamine, neljandaks perioodiline assotsieerimisnõukogu poolne lepingu ülevaatamine, nii selle rakenduse äh, kui ka, kui ka tulemuste hindamine ning lõpetuseks komisjon, mis meie parlamendist siis jälgiks selle lepingu täitmist. sellega peaks tegelema siis Kesk-Ameerika riikide delegatsioon. ning loomulikult rõhk on ebavõrdsuse küsimustel, inimõiguste rikkumisel ning samuti ka samuti ka meie asümmeetrilised suhted. mulle ei meeldinud see, eh, kui Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon eh, ütles, et sellises komisjonis, tsiteerin, eh, et selline komisjon oleks siis sellise lepingu südametunnistus see ütleb nagu seda, et ühel pool on huvid ja teisel pool on äh, väärtused. huvid on siis reaalpoliitika näide ning äh, ning südametunnistus räägib siis ainult retooriliselt, kuid võttes arvesse praegust äh, poliitilist kriisi kui ka mujal, see on vägagi seotud kodanike kaugenemisest poliitikast, eh, sest kodanikel on tunne, et poliitika tähendab ka ainult kaubanduslikke huve ja ilukõnet. ma arvan, et eh, selline lähenemine on mitte ainult ekslik, eh, vaid ka, vaid ka vastuolus meie huvidele Kesk-Ameerika, suur tänu teile! suur tänu, järgmisena saab sõna proua Lunatšek. Dicho... suur tänu, nagu seda ütles härra Salafranca, minu fraktsioon otsustas, et äh, me ei saa sellega nõus olla, see ei, ei lähe selles suunas, mida meie soovime näha Euroopa ja Kesk-Ameerika vahelistes suhetes. nii et mm, sest see raport tegeleb rohkem majandusküsimustega, meie sooviksime aga tõepoolest seda, et asümmeetrilised aspektid meie suhetest välja jääks. Ehm, mitte ainult Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika vahelistes suhetes, vaid ka Kesk-Ameerikas endas. nagu te teate, meie kui parlament ei saa selles lepingus midagi muuta, see on juba valmis selleks, et see ratifitseeritaks, nii et eh, meie jaoks ei ole võimalik poolt hääletada, mis eh, puudutab aga Sala, härra Salafranca raportit, siis äh, ma sooviksin tänada ta tema koostöövalmi eest. Äh, ma võiksin öelda, et äh, et on palju selliseid muudatusettepanekuid, mille poolt me oleme, kuid praegusel hetkel ma täheldan, et ei ole väga palju võimalusi, et et kogu seda raportit võiks nii palju muuta, et meie saaks selle poolt hääletada. kuid ma olen kahtlemata valmis selleks, et me võiks kohtuda ja vaadata, kas on võimalik kokkuleppele jõuda, ma ei arva, et see lihtne oleks, kuid võime vähemalt üritada seda teha. sooviksin mainida Eh, as-, on just nimelt neid asümmeetrilisi aspekte, mitte ainult Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika vahel, eh, asümmeetria valitseb ka Kesk-Ameerikas endas ning eh, meie meelest see ei ole tegelikult kanastatud selles lepingus ega selles raportis ei räägita ka vaesusevastasest võitlusest, ebavõitluse, ebavõrdsuse vastasest võitlusest, ei räägita ka etnilistest probleemidest selles piirkonnas, ei räägita ka kes, töökohtade, töötajate olukorra parandamisest, keskkonna olukorra parandamisest, et minu meelest äh, see kõik ei ole sellesse lepingusse kaasatud ja see ei ole kaasatud ka sellesse raportisse. nii et jah, ma olen valmis kahtlemata teiega kohtuda, kohtuma enne hääletamist, kuid ma ei saa teile kahjuks midagi lubada. ja ma ei ole kokkuleppele jõudmise osas eriti äh, positiivselt meelestanud. härra Angurakis, palun. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να διαβεβαιώσω τον κύριο Σαλαφ. Suur tänu, härra esimees. Tahan härra Salafrankale kinnitada, et ma annan Willie Meyerile edasi kõik selle, mida siin täna öeldi, kahjuks ei olnud tal võimalik täna siia tulla ja sellepärast üritan nii enda nimel kui ka oma fraktsiooni nimel selgitada, miks me oleme selle lepingu vastu tahan veel kord korrata, et äh, annan Willie Meierile edasi kõik, mida härra Salafranca ütles ja loodame, et me jõuame kuidagi kokkuleppele. ütlen teile, et meie fraktsioon on selle lepingu vastu, me oleme teinud umbes kolmkümmend muudatusettepanekut selleks, et äh, põhjendada, miks me oleme teistsugusel arvamusel. selleks, et meil ei saaks ette heidata, et me ei oleks tõsiselt äh, selle küsimusega tegelenud ja poolt ja vastu argumente kaalunud. praegusel ma-, äh, praegu on meil maailmas väga palju erinevaid pingeid, konflikte, samamoodi ka, ka Kesk-Ameerikas, näiteks Honduras'es on olnud rahutusi, aktiviste mõrvatakse, nende inimõigustest ei peeta kinni peale selle on siin lepingus kolm sammat, poliitiline dialoog, koostöö ja majanduskasv ning äh, kaubandussuhted ja ja nendest kolmest sambast mängib selles lepingus kõige suuremat rolli kaubandus äh, ning vabakaubanduselemendid. meie oleme aga sellise lähenemise vastu sellepärast et meie arvates Euroopa Liit ei saa sealset rahuprotsessi toetada, mis on aga sealses piirkonnas nii tähtis. nüüd siis kaubandussuhted, siin räägitakse suurtest ettevõtetest ja soodustusi tehakse just neile, ka USA ja Euroopa Liidu firmadele ja see kõik toimub väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arvelt. on aga vaja tõelist koostööd koha peal meie jaoks on tähtsad ka keskkonnakaitseklauslid, me ei ole üldse nõus sellega, kuidas on siin käsitletud äh, baasdemokraatiat ja organisatsioone, mis tegelevad sellega samamoodi nagu äh, kuidas on siin ümber käidud kodanikuühiskonnaga. on küll ette nähtud äh, korrapärased kohtumised, kuid tegemist on kõigest informatsioonivahetusega siis järgmiseks in-, inimõigused. jah, otse loomulikult on vastav klausel lepingu äh, kehtivuse lõpetamise kohta, kuid ei ole mitte mingit järelevalvet ette nähtud selle kohta, kas lepingu tingimustest peetakse kinni. peale selle ei ole lepingus mitte ühtegi klauslit karistamatuse kohta. Te ju teate väga hästi seda probleemi äh, Äh, mis valitseb paljudes sealsetes äh, riikides. seepärast me oleme ka selle lepingu vastu. kolleeg Salafranca, praegu. härra Salafranca, teil on kaks minutit. suur tänu, tänan kõiki kolleege sõnavõttude eest. mis puudutab inimõiguste tunnistamist, on äh, siis artikli esimeses, lepingu esimeses artiklis täiesti Äh, olemas ning äh, asümmeetrilised aspektid on samuti kajastust leidnud selles lepingus. Äh, see puudutab ka tolli küsimusi, mis eelistavad selgelt Kesk-Ameerika riike ning mis puudutab perioodilist hindamist, siis ma arvan, et Euroopa Parlament peab tegema seda, mida tema pädevused ette näevad ja see tähendab ka seda, et me perioodiliselt vaatame üle eh, selliseid lepinguid. ma leian, et eh, ei ole mingeid probleeme Obiolsi eh, Obiolsi ettepanekutega nõustuda. mis puudutab seda, mida ütles proua Lunatšek, siis vahel vaesusevastane võitlus on loomulikult lahutamatu osa meie poliitika Kesk-Ameerikas ning äh, loomulikult jõukamad riigid peavad efektiivsemalt äh, sotsiaalsetele vajadustele vastu äh, tulema. ma olen valmis teie, olen täna teid teie valmisoleku äh, eest läbi rääkima ja loodetavasti see aitab meil ka selles küsimuses edasi jõuda. nagu ütles kolleeg vasakpoolsete seast, siis nende muudatusettepanekud on esitatud ühe eesmärgiga, mida mina ei jaga, nii et sellega seoses ma neid vastu võtta ei saa. siin on üks punkt, mis on minu meelest väga oluline, nimelt eh, tegu on demokraatlike riikidega, riikidega, kus valimisprotsessid toimuvad, mõned neist riikidest on eh, ideoloogiliselt väga lähedased Euroopa vasakpoolsetega ja Äh, need riigid ometi toetavad väga selgelt selle assotsieerimislepingu äh, sõlmimist, nii et me ei peaks nüüd see muutuma äärmuslikuks ja nagu ma ütlesin seda härra Meieriga, ma olen valmis temaga kokku saama. ta ütles, et ta äh, vaatab üle eelnevad pretsedendid et, et aru, et äh, vaadata, et aru saada, kas kokkulepe on võimalik, kuid igatahes äh, me võiksime teha kõik jõupingutusi selleks, et selle raportiga edasi liikida. ja loodetavasti me tõesti jõuame lahenduseni. tihtipeale me äh, kokkuleppele ei jõua, sellest ei ole midagi, see näitab lihtsalt meie parlamendi mitmepalgelisust, kuid alati on siiski toredam jõuda konsensusele ja kokkuleppele ja loodetavasti suudame teha selle raporti puhul. Need oleks siis minupoolsed eh, kokkuvõtted. tänan teid teie panuse eest ja suur tänu kõigile. meenutan teile, et me hääletame eh, kümnendal oktoobril nende raportite üle. suur tänu kõigile! No, it's, it's in camera.